Dear colleagues. kallid kolleegid, ma äh, arvan, et me peaksime alustama. tõlgid tuletavad meelde, et täna on meie protestiaktsiooni kolmekümne seitsmes päev. me protesteerime parlamendi ja administratsiooni poolt kestes, ühepoolselt kehtestatud töötingimuste vastu ja seetõttu lõpetame me töö täna täpselt ette nähtud ajal kell pool üks. täname mõistva suhtumise eest Te olete meie päevakorda juba näinud, nagu te näete, on see vägagi ambitsioonikas ja auahne ning seetõttu tahaksin paluda kõigilt natukene distsipliini ja tahaksin meelde tuletada, et täna pärastlõunal on meil ka kuulamine ja palun vaadake, et te siis kohal oleks. Äh, sest oleks väga äh, ebameeldiv, kui meie eksperdid istuksid siin üksinda. ja nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde. Äh, päevakord on olnud kõigile kättesaadav, kas keegi soovib päevakorra kohta midagi öelda, ei soovi, siis on päevakord kinnitatud, nii nagu see on välja pakutud ma näen, et keegi vastu ei räägi, niisiis päevakord on sellega heaks kiidetud. teine päevakorrapunkt äh, koosolekute protokollide kinnitamine seitsmenda juuni äh, protokollid on teie dokumentide hulgas, kas kellelgi on nende kohta midagi öelda? Eh, näib, et mitte. siis teen ettepaneku, nagu tavaliselt on äh, protokoll heaks kiidetud, kui tänase koosoleku jooksul selle kohta mingeid märkusi ei tehta. ja läheme nüüd kolmanda päevakorrapunkti juurde, juhataja teadaanded meil on täna tõlge eh, prantsuse, itaalia, saksa, kreeka, portugali, eesti, tšehhi, ungari, poola, slovaki, sloveeni, bulgaaria ja rumeenia keeles ja nagu ikkagi kantakse seda koosolekut veebis üles, seda tahaksin teile ka meenutada ja kaheksateistkümnenda juuni koordinaatorite otsused on eh, vähemalt teile kahe, saadeti teile kahekümnendal juunil meiliga ja e, neid kahekümne teiseks juuniks keegi vastuväiteid ei esitanud, seega loetakse need heaks kiidetud. ja siis veel üks teadaanne täna hommikul e, olete juba väikese kingituse saanud, ühe raamatu ning e, selle nädala algusel saatsin ka teile meili infoga äh, Äh, selle Euroopa kirjandusauhinna konkursi kohta. organisaatorid äh, äh, tähistavad siis kümnendat selle auhinna juubelit ja on sellel puhul korraldanud viimase kümne aasta võidjate vahel võistluse. Nad kutsuti üles kirjutama Euroopa lühi, sellist lühijuttu ja äh, spetsialistidest žürii, kuhu kuulusid ka Euroopa kodanikud ja meie saadikud. täna on siis äh, need liikmed siin komisjonis äh, ja mm, meile antakse üle ka siis nende lühijuttude trükitud versioon, nii et, et puhkuse ajal on, mida lugeda Äh, ja need on äh, ka olemas kõik inglise keeles ning äh, mis puudutab hääletust, siis kogu vajalik informatsioon oli selles meilis, mille ma teile saatsin. ma soovin teile siis head lugemist ja soovin edu, tahan tänada selle kirjandusauhinna, auhinna väljaandjaid selle töö eest, mida nad on teinud, aitäh! jah, see on tõesti aplausi väärt ja nüüd hakkame hääletama. me hääletame äh, täna kahe kolmepoolsete läbirääkimiste esialgsete tulemuste üle. Äh, see puudutab audiovisuaalmeedia direktiivi ja eelarvet. mulle tundub, et äh, tuleks hakatagi kohe hääletama hääletame neljanda päevakorrapunkti osas, see puudutab eh, liikmesriikide vahelist teatud õigus- ja halduseeskirjade koordineerimist, eh, mis puudutab audiovisuaalseid meediateenuseid ja lähtudes sellest, millised eh, milline on kokku, esialgne kokkulepe, mis saavutati kolmepoolsetel läbirääkimistel. tahaksin oma poolt tänada meie kaastöötajaid, Katariina von Mangoltit ja äh, kolleeg Kunertit, kes tõesti tegid silmapaistvat tööd, Stefani Piazoni sekretäriaadist tahaksin ka tänada ja tuletan meelde, et tal oli eile sünnipäev. palun aplausi. ja loomulikult äh, kõik fraktsioonide äh, töötajad, variraportöörid aga ka öö, äh, juristiline, juriidiline teenistus meis pidevalt aitas, see oli üks üsna ränk töö, aga ma leian, et me suutsime saavutada häid kompromissid. no kompromissid jäävad kompromissideks, kuid lõppkokkuvõttes tundub mulle, et me suutsime määrusesse direktiivi sisse kirjutada tõepoolest parlamendi seisukohad tänan kõiki koostöö eest selle väga äh, raske töö eest. Sabine, ka mina tahaksin tänada äh, kaastöötajat, eeskätt äh, kolleeg Peasoolit äh,. ja ma tahaksin rõhutada, et tegemist oli erakordselt äh, keerulise dokumendiga. me suutsime hea ja konstruktiivse äh, töö kaudu kolmepoolsetel läbirääkimistel eh, edu saavutada. Eesti eesistumise ajal olid edusammud pigem eh, väiksemad kui nüüd ja seetõttu mul on hea meel, et me jõudsime nüüd konstruktiivselt tegutsedes Bulgaaria eesistumise ajal eh, sellise tulemuseni. viimase poole aasta jooksul, tulemus on hea tänan samuti variraportööre, kes meid väga palju toetasid kolmepoolsetel läbirääkimistel. proua juhataja, suur aitäh, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist äh, poolt, seitse vastu, seega suure enamusega vastu võetud dokument. tänan. ma arvan, et oktoobri äh, täiskogul äh, ükskõik kas esimesel või teisel on see meil ka täiskogu päevakorras. ja nüüd teine kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus, see puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust ja institutsioon, institutsioonide vahelise läbirääkimiste käigus suutsime saavutada tulemuse, see ei olnud väga keeruline. kas sa tahad midagi, Helga, öelda? Um, jah, ma tahan tänada kõiki teisi, kes osalesid selles töös, minu meelest oli see ettevõtmine väga edukas. eriti kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukoguga oli parlament väga hea koostöösse panustaja ja kindlasti tegime vähemalt sama hästi kui komisjon ja nõukogu, kui mitte paremini. nii et mul on väga hea meel tõdeda, et see kõik nii läks. me saavutasime palju edu, kas või seetõttu, et nõukogu esimene reageering oli, et nad ei anna meile justkui üldse lisaraha, nüüd saime seitsekümmend viis miljonit, eks alati oleks ju soov rohkemaks, aga ma arvan, et see kompromiss, kuhu me lõpuks välja jõudsime, tõesti keskendub sellele, mis on oluline, mis on vabatahtlik, mis mitte. eesmärk on ka mitte kuritarvitada neid võimalusi ja minu meelest on tegemist hea kompromissiga. mõistlik oleks hääletada selle poolt ja loodetavasti see komisjoni ettepanek, mulle tundub, et komisjoni ettepanek ikkagi panustas uute pikaajalisse eelarvestrateegiasse ja seda positiivses mõttes ja ma arvan, et kõikidel on võimalik edendada oma keeleoskust, kõiki muid oskusi, panustada paremasse ühiskonda. ma tänan teid kõiki. ja nüüd teeme siis kiiresti algust uue programmiga. suur aitäh ka sulle sinu suurepärase läbirääkimistulemuse eest mis oli sel korral erakordselt oluline. ja tulemus on äh, väärt, et seda esile tõsta, hakkame hääletama, hääletamine on nimeline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, neli vastu, seega suure hääletusega vastu võetud, suur aitäh ja nüüd me tuleme päevakorrapunkti kuus juurde. see puudutab hääletamist arvamuse osas euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika küsimus. arvamuse koostaja oli kolleeg Tšuntis. kas te, härra Tšuntis, te sooviksite veel sõna saada? ei, siis hakkame kohe ka hääletama. ja muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, poolt, vastu, erapooletud. seda tahaks küll kontrollida. elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuusteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud. kompromiss number üks poolt, vastu, erapooletud. ka see oli üsna öö, napp. seega elektrooniliselt hääletame, hääletus on alanud, lõppenud neliteist kolmteistkümne vastu, seega vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt,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 erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa ka kahes osas poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, taas kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vajab kontrollimist, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist kolmeteistkümnele, seega tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmkümmend üks, elektrooniline hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. neljateist kolmeteistkümne vastu, seega vastu võetud. kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolmkümmend kaks, teine osa, elektrooniline hääletus on alanud, lõppenud neliteist äh, äh, vastu, seega tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja suuline muudatusettepanek äh, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek neli poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd lõpp hääletus, nimeline hääletus, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kaks vastu, seega suurte hääle, suure häälteenamusega vastu võetud. tänan kõiki, sealhulgas ka variraportööre. ja nüüd hakkame eh, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksakümne aasta üldeelarve kõikide jagude eh, kohta eh, arvamuse hääletamise juurde. enne kui minna selle hääletuse juurde, tahaksin ma öelda, et siin ei saa olla lõplikku hääletust, kuid lõplik hääletus äh, toimib siis, kui raportöör ja arvamuse koostaja äh, saab äh, horisontaalse ülevaate kõikide muudatuste kohta, mida on teinud nõukogu ja komisjon. asi on selles, et parlamendil on eelarvemenetluses vaja lähtuda nõukogu seisukohast, kui ka aga hääletus toimub täna, mil nõukogu pole oma seisukohta veel fikseerinud ja see eh, on eeldatavasti alles juuli lõpus, siis me ei saa mm, eh, nõukogu muudatusi praegu veel arvestada ja sellepärast saab arvamuse koostaja alles pärast horisontaalset lähenemist eh, lõplikule hääletusele selle tuua. kas kolleeg Lokkegaard midagi öelda? jah, ma tahaksin tänada, uh, tahaksin tänada oma kolleege ja härra Morganot suurepärase koostöö eest ja ootan hääletuse tulemusi. ja tahaksin tänada ka oma assistente. suur aitäh ja nüüd hakkamegi siis kohe hääletama. siin on terve rida kompromisse. kompromiss üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek üks, selle te leiate viiendalt leheküljelt, kant-, üsna ülevalt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. viiskümmend seitse, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seda on vaja kontrollida, kuna oli väga paljud, kes ei tõstnudki kätt, siis järelikult on hääletus nüüd elektrooniline. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud üksteist poolt, kuus vastu, kümme erapooletut vastu võetud, viiskümmend seitse, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa null kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, null seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd viiskümmend seitse, viiskümmend neli, see on ülejärgmisel leheküljel. kas kõik leidsid? leheküljel üheksa on see. viiskümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud. seda on vaja elektrooniliselt kontrollida. viiskümmend seitse, nelikümmend viis. Geschlossen nii, hääletus on lõppenud, kolmteist kolmeteise vastu tagasi lükatud sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu viiskümmend seitse, üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse, kakskümmend, kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime siis seda viiskümmend seitse, kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja üksteist seitsmeteistkümne vastu tagasi lükatud viiskümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend seitse, kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud viiskümmend seitse, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kaheksa, viiskümmend kaheksa, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd <laughs> jõuame äh, siis mandaadi hääletuse juurde, kas anda meie raportöörile mandaat. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud kakskümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl jah, äh, Martin Lokekaart on saanud mandaadi äh, palju edu edasisteks kõnelusteks nii sulle kui ka variraportööridele. So, wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 8. päevakorrapunkt number kaheksa, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldarve kõik head arvamuse koostaja on, oli Morten Lökkekaart kuivõrd me oleme vastu võtnud eh, kultuurikomisjoni muudatusettepanekud eelarve eh, kohta, eelarveprojekti kohta, siis loomulikult on jäänud veel ainult üks etapp seega äh, jätkab äh, raportöör äh, selle küsimuse läbirääkimist kuni kolmepoolsete läbirääkimiste alguseni ja viimane seisukoha arvamuse vastuvõtmise faas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta, mis sisaldab ka eelarvetehnilisi muudatusi esitatakse nõukogule. selleks, et seda teha, on vaja muudatusettepanekut esitada kolmeteistkümnendaks juuliks kella üheteistkümneks hommikul ja hääletus nende osas äh, toimub kolmandal septembril. ma leian, et äh, Eh, kõik saab, eh, sujub positiivselt ja nüüd saab sõna arvamuse koostaja kolleeg Lekkekaard. aitäh, nagu te juba täiesti õigustatud öeld, ütlesite, et nüüd on kultuurikomisjonil vaja koostada arvamus eelarvekomisjonile ja see peaks peegeldama neid eelarveridasid, mille me just heaks kiitsime Äh, seetõttu oleme variraportööridega kokku leppinud, et me esitame need muudatusettepanekud kompromisside kohta ühiselt. Need muudatusettepanekud puudutavad järgmisi asju ja teen väga lühidalt. meie peamine programm Erasmus pluss on alarahastatud ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve eelnõus. Äh, eelarve on madalam parlamendi ootustest ja vähem kui mitmeaastases finantsraamistikus ette on nähtud. ja seetõttu me nõuame et, et kahekümne protsendi võrra suurendatakse vahendeid kõikidel Erasmus plussi eelarveridadel, nii et oleks vajalik, oleks võimalik rahuldada praeguseid vajadusi ja saata ka poliitiline signaal tulevikuks. minu arvates on see hea kompromiss Äh, kuigi jah, see summa ei ole nii kõrge, nagu me loots-, nii suur, nagu me lootsime äh, loo, loov Euroopa on järgmine programm, äh, mis toetab kunstiinimesi, see on ka pidevalt alarahastatud. me leiame, et rahastamine peaks olema ambitsioonidega samal tasandil ja meediaalaprogrammi osas nõuame, et tuleks rahastada kõiki kvaliteetseid projekte ja selleks on vaja eelarvevahendeid suurendada nelikümmend neli protsenti me nõuame kompromissis siis kahekümne kahe protsendi suurendamist äh, selleks, et äh, toetada, äh, suurendada toetust Euroopa kinole ja samuti film, filmide subtiitrite loomisele. lisaks Äh, nii kultuuri alaprogramm kui ka sektorite ülene suund on krooniliselt alarahastatud ja me nõuame, et mõlemal eelarvereal vahendeid suurendatakse kümme protsenti. mis puudutab äh, kultuuri alaprogrammi, siis täiendavad kolm miljonit eurot lisaks sellele kümne protsendi suu-, see äh, on äh, seotud siis selle äh, kunstnike ja kultuuriinimeste mobiilsusprogrammiga, järgmise loova Euroopa programmi raames. nii et, et me räägime siis kümneprotsendisest suurendamisest pluss lisaks veel kümme mil-, vabandust, kolm miljonit eurot. meil on äh, ette nähtud ka uued meetmed meediavabaduse toetamiseks. see tähendab, selliseid vahendeid meil on praegu vaja rohkem kui kunagi vaem, varem, aga see tähendab, et digitaalne sisu, audiovisuaalsektor äh, vajab samuti täiendavaid vahendeid selleks, et võidelda näiteks libauudiste vastu, suurendada inimeste meediaalast kirjaoskust ning äh, toetada neid organisatsioone, kes kaitsevad meediavabadust. ja kolmas punkt, me kutsu-, kordame oma üleskutset tagada äh, kõigi meetmete äh, läbivaatamine multimeedia eelarveridadel selleks, et nende valdkondade eesmärgid saaksid sa saavutatud ja järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb meil leidma meetmete vahel õige tasakaal, me nõuame täiendavalt neli koma kaks miljonit kulukohustuste assigneeringuteks aastal kaks tuhat üheksateist, taga, et tagada Euronet Plussi tegevus ja äh, samuti äh, äh, rõhutame, et see võrgustikele antav toetus on ebapiisav meil on vaja leida pikaajalised lahendused järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. me teame, et Euronet Plussile ette nähtud rahastus pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on kaheksa koma neli miljonit eurot aastas me rõhutame ka seda, kui oluline on Euroopa kodanike jaoks, see aitab äh, parandada kodanike teadlikkust Euroopa Liidus ja me leiame, et need programmid, mida sellest algatusest rahastatakse, peavad saama uusi vahendeid. me avaldame kahetsust uue eelarve ettepaneku üles, mis ei arvesta selle programmi mõjuga kodanikele ja parlament on jäetud ilma võimalusest niimoodi kodanikke teavitada. ja me nõuame kümneprotsendist eelarverea suurendamist, tuginedes siis arvudele, mis on olemas mitmeaastases finantsraamistikus ja lõpetuseks viimane punkt äh, avaliku erasektori partnerlused, me juhime tähelepanu ettevalmistavatele meetmetele ja muudele meetmetele, äh, juhime tähelepanu paljudele innovaatilistele algatustele. me rõhutame, et väga paljud sellised partnerlused, mis komisjon on praegu välja pakkunud, äh, on osutunud edukaks ja need on sillutanud teed Äh, uute kultuuri- ja haridusprogrammide loomisele ja seetõttu on kahetsusväärne, et, et nende partnerluste eelhindamisprotsess on komisjonis väga pikk ja parlamendil on väga vähe aega äh, nende küsimustega tegeleda ja väga kahetsusväärne on see, et mõned hinnangud ja komisjon, mis komisjon annab, on äh, ilmselgelt subjektiivsed, et mitte öelda poliitilised neid äh, mõjutavad komisjoni eelarvamused või komisjoni ametnike eelarvamused ja me peaksime seda silmas pidama, kui me äh, selle küsimusega tulevikus tegeleme. mina olen isiklikult selle protsessi käigus sellise asjaga juba kaks-kolm korda kokku puutunud. me peaksime hakkama mõtlema, kuidas neid protsesse läbi viiakse. Äh, see on väga pealiskaudne ja ei toimi hästi lisaks äh, ja äh, ma ei ole selles osas variraportööridega konsulteerinud, aga ma arvan, et me kõik oleme nõus. ma esitan muudatusettepaneku, milles kordan äh, seda, et meile teeb muret see, kuidas Euroopa Solidaarsuskorpus loodi ja need eelarveread, need lõpuotsused rahastamise allikate osas teevad meile muret ja äh, äh, ma esitan siis muudatusettepaneku, äh, milles nõuan komisjoni üles parandama sünergiat kultuuri- ja haridusprogrammide vahel ja leidma rahastamisvõimalusi ka teistest vahenditest, EFSist, Horisont kaks tuhat kahekümnest näiteks tuletan meelde, et kultuuri ja hari, kultuuri ja haridusega seotud projektid Äh, moodustavad vähemalt üksteist miljardit eurot kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistikus kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend programmis, nii et, et see on üsna suur summa, üksteist miljardit. Ähm, jah, mind see arv äh, üllatas. samuti äh, väljendan muret, kõnelejal palutakse lõpetada ma teen tõesti lühidalt, väljendame muret ka äh, Euroopa koolide e, võimaluste üle anda kvaliteetset ingliskeelset õpet pärast Brexitit, arvestades seda, kui suured on ingliskeelsed osakonnad nendes koolides. E, ja see on minu poolt kõik, aitäh ja jään ootama teisi märkusi. aitäh! tahaksin kõigepealt anda sõna variraportööridele maksimaalselt kaks minutit igaüks ja alustame kolleeg Zdajevskiga aitäh, härra Lokekaart. Te selgitasite väga põhjalikult seda, mida me oleme otsustanud ja ma tahaksin kinnitada, et otsuste langetamine ei olnud kerge. aga meie jaoks olulisemaks prioriteediks on Erasmus pluss siin oleme nõudnud kahekümne protsendist vahendite suurendamist kümme protsenti loovale Euroopale ja meediasektorile ka vahendeid juurde kakskümmend kaks protsenti, see on meie jaoks väga oluline <laughs> ja kümme protsenti ka külastajate keskusele. me leiame, et me peaksime muutma oma lähenemist nendele eelarveridadele ja komisjoni äh, tegevus peaks olema usaldusväärsem selles osas, mis puudutab juba kokku lepitud asjade ellurakendamist selles küsimuses oli meil väga laiapõhjaline üksmeel, tahaksin veel kord öelda, et me tegime raportööriga väga head koostööd ning see, mida me tegelikult palume, on üsna tagasihoidlik, meie lootu-, meie ootused on tagasihoidlikud, me soovime, et eelarvet suurendataks eh, sellel määral, nagu me ütlesime, aitäh. aitäh. kolleeg Uragano. suur aitäh. aitäh ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre kogu selle töö eest, mida me oleme teinud. ma arvan, et äh, meie arvamus on juba äh, väljendatud nendes muudatusettepanekutes, mida tegime eelarve kohta Äh, Lokekaart, meie raportöör, ütles väga selgelt välja, millised on meie prioriteedid ja meie sotsiaaldemokraatide fraktsioonina ei saa äh, selle kõigega olla rahul äh, ja ka meie komisjon tegelikult ei saa olla olukorraga rahul. paljud kolleegid soovisid saada palju rohkem vahendeid. me kardame, probleem on prantsuskeelse tõlkega hästi, ma siis äh, kordan seda, mida ma juba ütlesin. kultuurikomisjon on alati üksmeelselt nõudnud rohkem vahendeid. Need kärped, mis on äh, uue eesistujariigi poolt välja kuulutatud, Äh, annavad märku teatud arengutest, me teame, mis eile juhtus. ma arvan, et üks asi, mis sotsiaaldemokraatide jaoks on väga selge, on see, et me ei toeta arv-, arvamusi, kus nõutakse väiksemaid summasid kui need, mis siin kirjas. nagu kolleeg Rahvaparteist just ütles oleme me palunud äh, vahendeid suurendada üsna väikeses ulatuses ja me juhime tähelepanu paradoksile, et kultuurisektorilt nõutakse nii palju, aga seda ei rahastata korralikult. nii et, et me ei saa minna allapoole nendest summadest, mis siin arvamuses kirjas on. suur aitäh aitäh, ma arvan, et suured võitlused tuleb pidada mitmeaastase raami, eh, finantsraamistiku ütles, ütleb proua Trüüpel. Eh, sotsiaaldemokraadid hääletasid selle mitmeaastase finantsraamistiku poolt, mina hääletasin vastu, eh, sest ma teadsin, et meil tekib probleem alarahastatud kultuuriprogrammidega me räägime praegu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest ja me peame ühelt poolt olema ambitsioonikad, aga teisalt ka realistlikud, sest me peame arvestama mitmeaastase finantsraamistikuga aga uue finantsraamistiku üle, kolleegid, võitleme innukalt. Ehm, aga me ei saa nõuda sajaprotsendist või viiekümne protsendist suurenemist. Ehm, me peame jääma mõistuse piiresse ja ehm, seetõttu me Äh, ei toeta seda, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames nii vähe nõutakse, aga see on juba teine teema, mis puudutab aastat kaks tuhat üheksateist, me peame olema julged, aga me peame näitama ka, et me saame aru, mida iga-aastane eelarvemenetlus tähendab. ma toetan Mortoni lähenemist, et me peame olema nii-öelda äh, pealetungilainel, aga me peame teadma ka, milline on, kus on tasakaal Te rääkisite Euronet plussist, minu arvates äh, selle eelarvevahendite suurendamine on väga oluline, sest see on seotud aruteludega Euroopa avaliku ruumi üle. meil ei ole seda küll kõikides liikmesriikides, aga kus ta on olemas, teevad nad väga head tööd ja seda peaks saama kasutada kõikjal Euroopas. me peame jõudma oma kodanikeni ja see kõik, mis Morten ütles meedia mitmekesisuse, uuriva ajakirjanduse, libauudiste kohta, ma olen sellega nõus, me peame olema valvsad me peame võimaldama meedial teha head tööd, nad on seda valmis tegema ja me peame neid toetama. ja see muudatusettepanek, mis on esitatud, ma pean selle läbi vaatama, aga ilmselt ma toetan seda. ma tean, et me oleksime olnud äh, ambitsioonikamad, aga nõukogus on poliitilised piirangud. nii et, et äh, üritame siis mitmeaastase finantsraamistiku raames saavutada nii palju kui võimalik kultuuri jaoks. Vielen herzlichen Dank Madame Bild, bitte. proua Pilt, palun. aitäh, lugupeetud esinaine eh, mis puudutab Erasmus plussi eelarve suurendamist ja järgmist finantsraamistikku, Äh, siis äh, väga oluline on, et sellest saavad kasu noored eurooplased. kahe tuhande kuueteistkümnendast, seitsmeteistkümnendast aasta on äh, Erasmus pluss aidanud kaasata inimesi, kes on ühiskonnas kõige kaitsetumad, näiteks sisserändajaid, etnilisi vähemusi ja aidanud niimoodi ka võidelda radikaliseerumise vastu Eh, jah, mm, need eh, meetmed, mida rakendatakse, on tihtipeale natukene eh, ähmased, nagu nähtub ka raportis, mida kultuurikomisjon hiljuti avaldas. meil on vaja võid-, teha kõike selleks, et võidelda sallimatuse, ksenofoobia vastu. jah, kahtlu-, kahtlemata on need kavatsused head aga mulle tundub, et need lähevad liiga kaugele Erasmus plussi esialgsetest eesmärkidest, äh, mis peaksid edendama noorte konkurentsivõimet tööturul ja seetõttu ma leian, et mitmeaastases finantsraamistus äh, peaks komisjon äh, suurendama eelarvet kaks korda peaks arvestama, milline on vahendite vähendamise mõju noortele eurooplastele, eh, kes ei saa seda eh, toetust, et kasutada mobi-, mobiilsusvõimalusi. minu arvates peaksime kasutama ka sotsiaal, Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, aitäh! aitäh, aga tahaksin meenutada, et Erasmus pluss ei ole tööhõive projekt, vaid liikuvuse edendav programm. jah, aga haridus on seotud tööhõivega, ütleb proua Pilt. selge, nüüd tahaksin küsida komisjoni esindajalt, kas te soovite ka ehk sõna, on siin keegi kohal, kui olete, siis teil on kaks minutit aitäh, lugupeetud juhataja, raportöör, variraportöörid, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud Euroopa Komisjon esitas oma eelarve ettepaneku kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastal kahekümne kolmandal mail möödunud ja me suurendasime kolme protsendi võrra siis vahendeid eelmise aastaga võrreldes. eelarve eelnõu on eh, mõeldud selleks, et optimeerida olemasolevate programmide rahastamist ja samuti näha ette uusi programme, luues Euroopa lisandväärtust, lähtudes eh, Junckeri poolt paika pandud prioriteetidest, nagu ütles volinik Oettinger Öt on äh, meil väga ambitsioonikad prioriteedid iseäranis investeeringute vallas, äh, noorsoo vallas ja tööhõive vallas, samuti rände, julgeoleku ja solidaarsuse vallas. mis puudutab noori, siis hari-, ja erisanis haridust ja kultuuri, siis komisjon võtab teadmiseks need ettepanekud, mida siin tehti ja tahame teid tänada pideva toetuse eest, mida te olete osutanud selles vallas läbiviidavatele programmidele ja samuti neid eelarvevahendite suurendamisi toetame. nagu rõhutati, nende programmide edukus ähm, äh, sõltub äh, rahastamisest, mis praegu ei ole piisav, see tekitab pahameelt Äh, nii äh, Erasmus plussis osalevates noortest kui ka äh, loova Euroopa osalistes väga paljud kvaliteetsed projektid jäävad ilma toetusteta, sest eelarvest pole piisavalt vahendeid. programmide võime vahendeid ära kasutada on hea ja tuleb leida täiendavaid vahendeid selleks, et inimesi saaks rohkem toetada nagu te juba rõhutasite, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve eelnõu, mille komisjon on välja pakkunud, eh, tugineb nendele summadele, mis on ette nähtud kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, mitmeaastase finantsraamistiku eh, raames ja komisjon on pidanud tegema raskeid valikuid, tuginedes olemasolevatele vahenditele ja varudele. ja Eh, loomulikult ähm, on eelarvepädevatel asutustel pädevus välja pakkuda, milliseid eelarveridasid tugevdada ja me täname teid nende äh, äh, ettepanekute eest aga, aga kümneprotsendine suurendamine äh, võrreldes eelmise aastaga ja kuuskümmend protsenti võrreldes neljateistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga, see Erasmus plussile äh, on äh, selle aja jooksul juba rohkem vahendeid e-, eraldatud, äh, sest see programm mõjutab väga tugevalt noori ja võimaldab suurem, palun hakake lõpetama, ütleb esinaine. niisiis loova Euroopa jaoks on, on meie ettepanek samuti kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga neli protsenti näeme ette vahendite suurendamist, aitäh. aitäh. Morten, lõppsõna, palun. teen siis Morteni lõpp. ma teen lühidalt toetan seda, mida ütlesid variraportöörid. suur aitäh kõigile, te tegite suurepärast tööd, me saavutasime mitmeid häid kompromisse. toetaksin seda, mida Helga Trüüpel ütles. tegemist on olnud protsessiga, kus kaks nii-öelda mõttekoolkonda eh, on vastamisi, mõned meist soovisid pragmaatilist ja realistlikku lähenemist ja mulle tundub, et kompromiss äh, peegeldab seda ja minu arvates äh, on see edukas kompromiss. tahaksin tänada variraportööre ja kolleege selle eest. see ei tähenda, et me ei sooviks äh, neid eelarveridasid suurendada, et meil ei oleks ambitsioone nende programmide osas Äh, need ambitsioonid on meil olemas, aga ma, äh, kui kellelgi on kahtlusi, siis ma tahaksin rõhutada, et äh, meil on olemas ambitsioonid ja me lähtume nendest, kui me peame läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle ja toetan Helga seisukohta, et me peame oma jõudu kasutama mitmeaastase finantsraamistiku kõneluste raames, sest seal meil on ka võimalus midagi ära teha nende arvude osas nii et, et olgem siin komisjonis ühtsed, see on alati olnud meie tugevaks küljeks, kui me oleme nendes küsimustes ühtsed ja e, teeme seda ka edaspidi, nii et, et suur aitäh koostöö eest ja jään ootama läbirääkimisi. aitäh! tahaksin teile meenutada, kolmeteistkümnes juuli kell üksteist on muudatusettepaneku esitamise viimane tähtaeg ja kui rääkida mitmeaastase finantsraamistiku äh, raportöör, kavatsen olla tõeliselt ambitsioonikas ja kavatsen võidelda öö, äh, viimse vera tilgani, et mitmeaastase finantsraamistik äh, oleks ka kultuurikomisjoni seisukohalt ja parlamendi kui tervika jaoks hea tulemus. nii ega see eelarve küsimused meid kuidagi lahti ei lase, siia juurde veel ka mitmeaastane finantsraamistik, nii et tegeleme nende teemadega edasi. nüüd me jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde. see puudutab arvamust liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse. seega siis eh, informantide kaitse eh, võimalik direktiiv Äh, raportöör on kolleeg Maltese, äh, kellel oli eile probleeme äh, lennukiga, oma lennukiga, see ei ole küll tema lennuk, aga seal midagi oli, läks viltu. ta oli broneerinud pileti, lendu ei toimunud ja seega teda täna siin ei ole. muudatusettepanekute tähtaeg on kaheteistkümnes juuli Eh, kell kaksteist, ma ei näe ka kedagi, kes praegu saaks siinkohal kolleeg Malteset asendada ja seetõttu annaksin järgimööda sõna eh, kohalolejate, kohalolevatele variraportööridele. Neid on kolm, eh, kui ma õigesti asjast aru saan, kes kohal on ja nüüd palun kolleeg Raditsi. kaks minutit on teil. NGOs, trade unions and tõepoolest, Euroopa Parlament, vabaühendused on juba aastaid kutsunud üles looma Euroopa Liidu ülest õiguslikku raamistikku, mis käsitleks õiguse rikkumisest teatajate kaitset. ma arvan, see ettepanek liigub õiges suunas, meil on tarvis tõhusat kaitsemeedet terves Euroopa Liidus. selleks, et paremini kaitsta avalikke huve, kaitsta ka sõnavabadust ja tugevdada Euroopa Liidu õiguse rakendamist, on selline ettevõtmine väga vajalik. eriti kuna selline õiguse rikkumine võib tugevalt kahjustada avalikku huvi. selles ettepanekus on väga palju positiivset, see võtab arvesse nii avaliku kui erasektori aspekte, nii tegelikud kui ka potentsiaalsed rikkumised on need, mida peetakse mõjutavaks Euroopa Liidu õigust tervikuna ja kui isikud teavitavad sellistest rikkumistest, siis neil on õigus saada otsest ja kaudset kaitset. tuleb hoida ära võimalikke kättemaksuaktsioone rikkumisest teatajate puhul lisaks tuuakse konkreetselt välja, kes on ohvrid, kes on need kurjategijad lisaks on meil tarvis tugevdada konfidentsiaalsust, tagada piisav õiguslik ja finantsabi, igakülgselt toetada rikkumisest teatajaid, peame vaatama, et ametiühingutel ja vastavatel vabaühendustel oleks oma roll täita, ka nemad peavad saama kaitset. me peame tagama kõrgel tasemel rikkumise teatajate kaitse, seega ootan konstruktiivset dialoogi ja koostööd raportööridega teistest fraktsioonidest. aitäh! Jill Evans, palun. aitäh, juhataja. mul ei ole omalt poolt palju lisada. ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga. minu meelest saavutab see väga õige tasakaalu. me kõik teame, kui oluline on, et meil oleks selline direktiiv olemas, kaitsmaks õiguse rikkumistest teatajaid, kaitsmaks neid, kes äh, seavad end ohtu avaliku huvi hüvanguks. tõepoolest, me peame üheskoos tegema tööd, et saavutada toimiv raport, peame tagama selle, et need inimesed, kes niimoodi seavad ennast ohtu meie kõigi teiste huvides, oleksid samamoodi kaitstud meil peab olema selgelt äh, öeldud neile, millised on nende võimalused, kaitsemeetmed, lisaks peab vaatama, kuidas tööandjatel oleks võimalik neid äh, üksikisikuid kaitsta. nii et juba kavatsen teha ka vastavasisulisi muudatusettepanekuid, aga üldjoontes tegemist on väga hea raportiga, aitäh! proua Pild, palun. proua Pild, kas te soovite sõna võtta selle informantide direktiivi ettepaneku suhtes, te olete ju variraportöör. vabandust. Eh, eh, vabandust jah, äh, rikkumistest teavitajad võivad olla väga kasulikud, nad teavitavad mitte üksnes õiguste rikkumisest, vaid ka näiteks sotsiaalsest dumpingust. Neid on vaja kaitsta, mitte ainult nende füüsiline julgeolek ei pea olema tagatud, vaid ka juriidiline kaitse on oluline, äh, sellepärast et neid võidakse taga kirjut-, kiusata ja äh, takistada uusi paljastusi tegemast väga olulised on need, et see asi toimuks kõik väga kiiresti. ma võiksin siin tuua mitmeid näiteid hiljutistest rahvusvahelistest skandaalidest, mis on minu seisukohti tõendanud Äh, rikkumistest teavitajaid tuleb tõeliselt kaitsta ja ka sellele vaatamata ma ei toeta härra äh, Maltese järkjärgulist lähenemist. mulle tundub, et äh, see komisjoni ettepanek on vastuolus Prantsusmaa seadustega, mis kehtestab kohustusi ettevõtetele Ja mulle tundub, et see ei ole tasakaalustatud lähenemine arvestades seda, et kaitse on väga nõrk, on väga oluline, et eh, ettevõtted ise parandaksid oma käitumist, ilma et nad peaksid meedialt või kohtutelt abi otsima. ma ei toeta eh, ka eh, härra Maltese teisi ettepanekuid kui seda asja hakatakse väga laialdaselt tõlgendama, võidakse seda ära hakata kasutama poliitilisteks eesmärkideks. E, e, loomulikult on vaja, et seadus kaitsuks neid inimesi, aga e, isegi ja tuleb arvestada, et nad rikkumistest teavitasid heauskselt me peame arvestama ka väärus, väärtustega. Eh, kui avalikkusele jääb mulje, et eh, kõiki rikkumistest teavitamisi politiseeritakse, eh, siis see ettepanek ei täida oma eesmärki, aitäh. aitäh. nüüd tahaksin küsida komisjoni esindajalt, kas ta tahaks ka ehk midagi öelda. aga palun, teil on kaks minutit um,. suur tänu, juhataja me võtame teadmiseks need märkused raportis, võtan teadmiseks ka kõik selle, mida ma siin saalis praegu kuulsin. mul on hea meel kuulda, et direktiivi projekti tervitatakse teie komisjoni poolt. nüüd see, mis puudutab ühenduse või liidu väärtuste kaasamist siia, siis meie arvame, et see oleks samm liiga kaugele ilmselt tuleb arvesse võtta ka õiguskindluse tagamist ja võib-olla kui me läheme nii kaugele, siis on keeruline tagada õiguskindlust ja selliste rikkumise, rikkumiste täpset piiritlemist. aitäh! kuivõrd raportööri kohal ei ole, siis ma ei saa talle ka lõppsõna anda. meenutan, muudatusettepanekute tähtaeg on homme kell kaksteist ja kahekümne neljandal septembril hääletame teie muudatusettepanekute osa, suur aitäh ja nüüd jõuame päevakorrapunkti juurde kümme arvamuse vahetus Euroopa Komisjoniga mitmekeelsuse ja komisjoni teabevahetuspoliitika üle. me tahame nüüd arutada teemat, mis äh, meile on südamele pandud Euroopa kodanike poolt. Nad äh, viitasid sellele, ja neid, kes seda tegid, oli väga palju, et need teave, mis puudutab Euroopa Liidu programme eh, komisjoni kodulehekülgedel, eh, seda eh, teavet ei ole võimalik saada, nad kurdavad ka, et kõige olulisemad informatsioonid programmide ja algatuste kohta pole neile kättesaadavad nende emakeeles, on kakskümmend seitse ametlikku keelt ja väga sageli pakutakse Äh, ainult mõnda äh, nendest keeltest äh, komisjoni leheküljel. ka on kakskümmend neli ametlikku keelt, aga lehekülgedel pakutakse väga vähe võimalusi nendest keeltest teavet saada, enamasti on info ainult inglise keeles. kuidas on võimalik äh, suhelda ja rääkida Euroopa Liidu poliitikatest, seda vahendada, kui meil on dokumendid äh, ainult äh, inglise keeles ja äh, mitte kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. me oleme siin komisjonis juba korduvalt väljendanud oma ärritumist, et asi siin sugugi ei edene. siis oli meil üks praktikant, kes käis läbi erinevad veebileheküljed, et tutvuda programmid eh, ja algatused, mis puudutavad ekstrakultuurikomisjoni. tulemuseks oli ulatuslik eh, eh, Euroopa Liidu kodulehekülgi, mis on kas ainult inglise keeles, kus ositi on tõlgitud vaid pealkirjad kuid järgnevad tekstid on ikka ja jälle ainult inglise keeles. kui on vaja esitada ka taotlusi, isegi need on ainult inglise keeles, kuivõrd meie oleme komisjon, mille kaudu me soovime, kes soovib jõuda Euroopa Liidu kodanikeni, me leiame, et ka ise me soovime kasutada tõlkijate teenuseid Äh, ja see on tõesti väga oluline äh, absoluutselt kõikide programmide jaoks. jah, suuremate programmide jaoks on võib-olla piisav sellest, kui, äh, kui osatakse inglise keelt, aga ma tahaksin meeleldi komisjoni esindajatelt saada teada, miks see nii on, kaua see nii kestab ja anda neile üle selle praktikandi poolt äh, välja äh, äh, trükitud screenshotid. täna on meil siin kolm, kolme peadirektoraadi esindajad. siin kohal on Kristiina Nots GD koma viiest siis on meil ka Valeria Daro siin DGTS ühest. võib-olla te ka pärast selgitate, mis need lühendid siiski tähendavad. kohal on ka Francesca Bagnosin, kes on kohal EAC-st, EAC A3-st ja meil on kohal Kristiina Noot, kes on vastutav Euroopa Liidu Äh, kodulehekülgede eest äh, peadirektoraadist koma viis. enne kui ma teile sõna annan, tahaksin ma esitada kaks küsimust, mida te võiksite vastates arvestada. miks olulised äh, dokumendid ja nende sisu ei ole tõlgitud ja kuidas te kavatsete tagada, et nende dokumentide sisu ilma igasuguse viivituseta Euroopa kodanikene jõuaks. annan teile igaühele A viis minutit ja siis eh, teeme arutelu ring, eh, annan sõna kolleeg Noodile. aitäh, et te annate meile võimaluse meie eh, keelekorraldust kodulehekülgedel tutvustada see on väga suur väljakutse, see, need koduleheküljed kõik ära tõlkida. olen siin koos kahe kolleegiga, nagu te juba nimetasite ja võib-olla ma selgitaksin, mida need lühendid taha, tähendavad. Valeria Taro vastutab äh, tõlke peadirektoraadi tõlkete koordineerimise eest ja Francesca Pagnosin on koolituse ja hariduse peadirektoraadist. mina olen Euroopa kodulehekülje osakonna juhataja e, ja töötan e, kommunikatsiooni peadirektoraadis. see e, Euroopa veebileheküljed, see osakond ühendab väga paljusid asjaomaseid kodulehekülgi. ma nüüd vahetaksin keelt, see oleks minu jaoks lihtsam. siis ma teen väga lühidalt alustaksin mõningate arvudega eh, nende veebilehtede perekonna kohta, sest väga oluline on eh, näha, milline on see maht ja keerukus, millega me tegeleme ja ka tulemused, mida me saavutame möödunud aastal äh, rohkem sada, kui sada nelikümmend miljonit äh, inimest külastasid siis Euroopa veebilehti, mida äh, komisjon haldab, rohkem kui kakssada kakskümmend miljonit külaskäiku ja tegemist on siis teisel kohal olevate veebilehekülgedega ühiskonna ja valitsuse kategoorias ja see jääb, on teisel kohal siis eu.com e, domeeni järel, nii et, et nagu te aru saate, on meie veebilehekülg Kievi kohalolek nii-öelda meie visiitkaardiks eh, nii Euroopa Liidule kui ka komisjonile ja väga paljude komis-, kodanike jaoks see võibki olla ainus eh, kontakt Euroopa Liidu ja tema institutsioonidega ja seetõttu me suhtume oma ülesannetesse väga tõsiselt ja me üritame eh, neid, neile anda siis kaasaegset online informatsiooni nende poolt kasutatavate seadmete kaudu ja selleks on meil väga selged suunised, mille oleme välja andnud kõigile komisjoni talitustele. ja meil on kaks suurt taotluste kategooriat. kõigepealt me tõlgime sisu kõigisse ametlikesse Euroopa Liidu keeltesse, kui tegemist on sellise sisuga, mille puhul tõlke puudumine seaks kodanikud ebasoodsasse olukorda, näiteks kui nad tahavad oma äriasju Euroopa Liidus ajada Eh, siis eh, on see seotud ka osalemisõigusega, eh, näiteks poliitilistes protsessides, konsultatsiooniprotsessides, siis kui seadus seda jõuab, nõuab, see on siis kõige olulisem asi ja siis selline stabiilne korporatiivne sisu, sisu, mis jääb üles pikaks ajaks meil on ka teisi sisuliike, kus äh, sisu muutub väga kiiresti, kui või kus äh, inimesed, keda see huvitab, on väga spetsiifilised ja siin me kutsume talitusi üles kasutama tõenditepõhist lähenemist. me peame vaatama, kes kasutab informatsiooni ja mis otstarbeks äh, millistest keeltest kasutajad tõenäoliselt aru saavad ja väga oluline on ka äh, et tõlkeressursid oleksid kättesaadavad. toon mõned näited selle kohta, kuidas see toimub, näiteks õigusliku sisu puhul me hoolitseme, et see on olemas kõikides keeltes ja meil on link siis äh, avalikumistamistallitusega, kellel on kõik need dokumendid kõikides keeltes. Äh, dokumendid siis äh, on Äh, olemas, kui tegemist on siis juriidilise sisuga. me, äh, meil on ka täielikult mitmekeelsed äh, veebilehed kõikide Euroopa Liidu institutsioonide kohta ja samuti üritame, et meil oleksid poliitiliste prioriteetide osas olemas versioonid kõikides keeltes. ja me üritame oma tegevust pidevalt parandada, me investeerime sellesse väga palju ja toon mõned näited, mida me kavatseme järgmiseks teha me tahame parandada eh, komisjoni infoküljekeelega kaetust ja parema õigusloome portaalis tahaksime eh, pakkuda ka tõlkeid või lühikesi kokkuvõtteid, eh, mis on suureks kvalitatiivseks sammuks edasi selles valdkonnas ja samuti kaasajastame oma suuniseid, et abistada komisjoni talitusi nende töös paremini, iseäranis selles osas, mis puudutab tõenditepõhist lähenemist nüüd lühidalt, milles seisneb see tõenditepõhine lähenemine? me oleme äh, teostanud äh, mõned aastad tagasi väga põhjaliku uuringu, mis on aluseks meie tööle paljudes valdkondades ja paljudes suundades. aga see on väga oluline ka keeltega hõlmatuse kontekstis. Äh, ligemale sada tuhat inimest vastasid selle uuringu küsimustele, nii et, et me usume, et meil on küllaltki esinduslik alus kahesaja üheteistkümnest erinevast keelt, riigist olid need vastajad. ja me vaatasime, millised on aktiivsed keeled, esmased keeled, mida inimesed kasutavad ja millised on teised keeled, sõltuvalt põhjusest, miks nad meie veebilehti külastavad. ja teine vahend, mida kasutame selliseks äh, tõenditepõhiseks lähenemiseks, on veebianalüütika, äh, kus me vaatame, mis juhtub selle sisuga, mis juba on avaldatud. me oleme nende uuringute tulemusena õppinud, et sõltuvalt teemast on inimeste vajadused väga erinevad ja ei ole sugugi üllatav, et teadusuuringute või kemikaalide valdkonnas, sellistes tehnilisemates valdkondades on äh, üsna suurem tõenäosus, et inimesed saavad aru, kui äh, nende poole pöördutakse inglise keeles, kui puudut-, asi on isiklikes asjades, pension, äh, perekond äh, ja nõnda edasi, siis inimeste suutlikkus ingliskeelsest tekstist aru saada on palju väiksem. tahaksin teile näidata ühte slaidi, mis kultuurivaldkonda puudutab Äh, nagu te näete, äh, inglise, äh, inglise keel aktiivse ja passiivse keelena võimaldab jõuda peaaegu üheksakümne protsendini inimestest, aga me oleme väga teadlikud sellest lüngast, mis on ja see lünk on oluline ja, ja seetõttu üritame leida viise, kuidas sellest paremini üle saada. me tegime kindlaks, milliseid keeli lisada selleks, et seda lünka täita, kui me Äh, lisame prantsuse keele ja saksa keele, siis äh, vähendame seda lünka kolme protsendi võrra, ma ei ütle, et see on äh, piisav, aga ma lihtsalt näitan, kuidas see tõenditepõhine lähenemine toimib. ja kui asi on keeltes, mis ei ole kättesaadavad, siis kasutame nii-öelda kättesaadavuselt järgmist ja mis meie jaoks on oluline et äh, me saame jälgida, millised olid need dokumendid või äh, leheküljed, millele inimesed juurde ei pääsenud äh, nende poolt soovitavas keeles. ja siin me näeme ja siis me niimoodi näeme, et, et on olemas selline lehekülg, mis ei ole tõlgitud, aga näiteks paljud Hispaania kodanikud on sellest huvitatud ja siis me arvestame sellega oma töös ja tõlgime selle lehe ära, sest me näeme, et vajadus selleks on olemas me seisame silmitsi oma töös väga paljude väljakutsetega. Need on seotud ressursside ja kvaliteediga ja siis eh, peame tõsu, tõhusamalt ära kasutama olemasolevaid vahendeid. Te just rääkisite mitmeaastasest finantsraamistikust. see on eh, väga oluline teema. me eh, peame arvestama keeltega hõlmatuse osas ka tõlkekulusid ja me peame pöörama tähelepanu ka tõlgete kvaliteedile, see on samuti väga oluline selleks tööks ei ole vaja mitte üksnes ressursse, vaid ressursse on vaja ka tehnilise poole jaoks. digitaalsel ajastul me peame investeerima väga palju selleks, et meil oleksid õiged vahendid iseäranis selleks, et eh, automaatset tõlget suurendada. praegu ainult kakskümmend protsenti Euroopa Komisjoni eh, veebilehtedest kasutab sama platvormi, see tähendab, et eh, see muudab olukorra keerulisemaks ning äh, digitaalse side äh, areng äh, seab meile täiendavad piirangud. ja nüüd annaksin sõna järje Francescale. aitäh ma üritan teha väga lühidalt, te näete ekraanidel, millised on meie keelepoliitikad veebilehtede jaoks on kolm lehekülge, mis on kättesaadavad kõikides keeltes, siis äh, kolm, mis on kättesaadavad kolmes keeles ja kaks lehekülge, mis on kättesaadavad inglise keeles, mis puudutab Euroopa spordinädalat, äh, siis see sisaldab linke liikmesriikide lehekülgedele, mis on siis äh, nende liikmesriikide keeles. me järgime täielikult seda üldist poliitikat, mis komisjonil on ning äh, praktikas äh, pakume välja siis meetmeid, kuidas olukorda ratsionaliseerida. Äh, me teeme seda nii sisu osas kui ka muus osas, tahame kodanikele ja kõigile kasutajatele pakkuda kõige paremat teenust ja samuti arvestada ka tõlketeenuste tööga, sellepärast et me pakume universaalteenust. nii, meie eesmärk on eh, kõrvaldada need takistused, mis eh, keele tõttu võivad tekkida. Te viitasite eh, programmides osalemisele meie jaoks on see prioriteediks. Ähm, äh, tooksin äh, mõned näite. Äh, Rasmuse juhtprogramm ähm, see avaldati siis kahekümne kolmes keeles samas päeval ja see on kättesaadav, sama, oli samal päeval siis digitaalselt juba kättesaadav. Äh, komisjoni veebilehel meil on äh, selles osas koostöö liikmesriikidega, me teeme koostööd liikmesriikide asutustega, äh, loova Euroopaga ja sellel tasandil meil ei ole mitte üksnes kohustus esindada infot liikmesriigist, vaid kaasata sellesse programmi ka potentsiaalseid huvitatuid ning Eh, niimoodi üritame väljendada, vähendada neid ebavõrdsusi, mis eh, võivad tekkida seetõttu, et me kasutame ainult mõningaid keeli. nii et, et me teeksime, teeme kõik, mis meie võimalik, et eh, osalus oleks võimalikult täielik hiljuti oleme me parandanud ja te juba siin kuulsite näiteid, me oleme Erasmus plussi veebilehekülge muutnud Te näete, et mõned veebilehe osad on nüüd strukturaalsemad ja navigeerimine on lihtsam, osad asjad ei ole veel tõlgitud aga nüüd, nüüdseks on siis veebilehed kättesaadavad kõikides lehtedes ja üks lehekülg, mis on väga oluline, kuidas oma kandidatuur esindada see äh, on äh, kõige olulisem kandidaatidele, kes soovid parandada, osaleda selle veebilehe sisu parandati äh, ja seal viidatakse sellele, kuidas siis saab programmides osaleda. lõpetuseks me jälgime oma veebilehtede osas seda metoodikat, mida Kristiina juba tutvustas ning me äh, panustame tõhususele, ressursside tõhusale kasutamisele äh, ja sisu, paremale sisule ja arvestame alati äh, ka kasutajaid. aitäh! suur aitäh! jah, ma tean, et teil on ka vahendid piiratud Teie selgitused ei olnud just eriti rahustavad või rahuldust pakkuvad. ma leian, et vähemalt kesksed programmid peaksid minu meelest iseenesestmõistetavalt olema tõlgitud kõikidesse ametlikesse keeltesse. kui aga mõni teine, mõn-, mingi vahend, mingi toolkit mida peaks tegelikult äh, koolis ka kohe rakendada saama. Äh, ja millel on ainult selgituste pealkiri, aga teine lehekülg hakkab jälle ainult inglisekeelsest tekstist, siis toob see kaasa selle, et äh, koolid jätavad selle kasutamata ja miks koolid kasutavad väga paljusid inglisekeelseid vahendeid, ongi veebivahendeid, ongi see, et andke andeks, eh, neil ei jää muud üle. meil on nüüd üks tõeliselt ulatuslik eh, probleem, me peame eh, peagi lõpetama, kuivõrd meile tuleb Austria kui eesistujariik esindatuna tema ministritena ja nüüd annaksin sõna kolleegidele, selleks eh, kahele kolleegile, et nad võimalikult lühidalt eh, oma eh, seisukohta väljendaksid. Sabine Fahen, palun. see, et ma räägin lühidalt, ei ole mitte see, et tahaksin olla agressiivne, vaid see tuleb sellest et kui tutvusin siin teie tabelitega saksa keele puhul, on äh, siin on kümme protsenti dokumentidest on tõlgitud äh, saksa keelde, meil on aga Euroopas sada miljonit saksa keelt emakeelena rääkivat inimest palun katsetame siiski äh, mõistlike äh, arvudega tegeleda. kui me räägime siin last developments ja et Erasmus on nüüdseks tõlgitud äh, neli aastat pärast selle programmi käivitamist tõlkida kahtekümmend nelja keelde, siis kogu selle viimase nelja aasta jooksul on äh, Ida-Euroopas, väikeriikides olnud inimesed su, öö, kokku põrkunud sellega, et nad ei saa esitada taotlusi, kuivõrd nad ei valda inglise keelt, nad ei saa isegi taotlusi esitada. siin öö, loomulikult on vaja neil ka keeleoskusi parandada, kuid nii ei tule see öö, kõne alla. kuulge, ma väga vabandan, meil on väikeste spordiühingutele mõeldud spordiprogramm ja see on Tere talv ainult inglise keeles. kuidas see piiriülene koostöö peaks siis toimuma? kuidas nad saavad esitada mingeid toetuse saamise taotlusi? kui, kui info on ainult inglise keeles ja siis paljud nõuavad, et tere talv, vast-, vastake meile ainult inglise keeles. ja kuidas see saab siis niimoodi sujuvalt toimida? meie valimisringkondades kuuleme seda ikka ja jälle, et VKE-d tõesti ägavad selle all, et nad ei saa teabele ligi, teabele, mis on nende jaoks eksistentsiaalse tähtsusega. ma siiski leian, et me peaksime siin tõsisemalt, süvendatult töötama ja keelerežiimide puhul peaks komisjon olema siiski sisulisema lähendusega suur tänu, ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga. ja see näitab ka seda, kui oluliseks meie seda peame. tegelikult oleks see kõik võinud juba ammu toimuda ja see, et me praegu seda käsitleme, on võib-olla veidi liiga hilja üldiselt me leiame, et juurdepääs erinevatele programmidele on väga tähtis nendel programmidel on äh, suu-, päris suur sotsiaalne mõju ja see kõik taandub sotsiaalsele kaasamisele. seda enam on tegemist väga tähtsa asjaga, see peaks olema võimalikult kõikehõlmav. mul on aga üks küsimus. ma saan aru, et automatiseerimise osas te väga palju edu ei ole saavutanud. kas teie leiate, need tulemused on rahulduspakkuvad? või kas me peaksime sellesse automatiseerimisse täiendavaid investeeringuid tegema? kas selline lähenemine võiks olla rohkem kasutusel näiteks nendes valdkondades, kus ei ole vaja väga spetsiifilisi või detailseid viiteid? teiseks, te rääkisite Erasmusega seoses, et kõik lehed on juba valmis. mulle näib, et spordivaldkonnas tuleb veel väga palju ära teha kolleeg just äsja viitas sellele, et millised on äh, need uurimused, millele on viidanud, mis on need tulemused. ja kui te soovite kuidagi seda tühimikku lähitulevikus täitma hakata, siis kuidas? ja ma tahangi teada, kas selleks on ette nähtud mingisugused ressursid, kas on olnud äh, kusagil tehnol-, tehnilisi vajakajäämisi, kas veebilehtedel on üks ühtne platvorm olemas ja kas kuidagi oleks võimalik kogu protsessi kiirendada? kas meil võiks olla selline kõikehõlmavam äh, mõistetav äh, veebileht kättesaadav kõikides keeltes, kas see on näiteks komisjoni lõppeesmärk, siis see võiks olla meie ühine eesmärk. ja meie kaasseadusandjatena loodame, et see on komisjoni tegevuse lõppeesmärk. kui me vaatame, milline on Euroopa tasandi suhe siseriiklike vastavate asutustega, siis kui teie ütlete, et nad kõik tegutsevad erinevates keeltes, siis kes lõpuks hakkab tõlkimise eest maksma, kas need vastavad asutused või kuidas on see koostöö ette nähtud? ja me tahaksimegi rohkem teada saada selle koostöö aspekti kohta, aitäh. aitäh. annan teile minuti, lugupeetud järgmine kõneleja Искам само да няколко данни да ви дам. Благодаря за изчерпателната информация. Aitäh selle põhjaliku info eest. ma olen raportööriks mitmekeelsuse osas. ning kuuskümmend kuni kaheksakümmend protsenti nendest lehekülgedest ei ole emakeeles, nagu ma kuulsin ja väga paljud populistid kasutavad seda ära, nad räägivad, me räägime oma keelt. ja seetõttu ma tahaksin teilt küsida, mida te kavatsete ette võtta selleks, et selliste väikeste keelte rollid toetada ja veel kolmeteistkümnendal juunil oli täiskogus arutelu keelepädevuse vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidus. mida kavatseb komisjon selles suunas ette võtta, aitäh! tänan! kolm minutit vastamiseks, ma pean teid tõesti piirama, sest meil ei ole täna aega. üksteist kolmest, palun kolm minutit, mitte rohkem Um, mi rivolgo all'onorevole Costa per quanto riguarda la domanda sulla traduzione automatica. E ma eh, vastasin nende automaatsete tõlgete kohta, jah, komisjon on selle teemaga väga tõsiselt tegelenud eh, selleks, et välja töötada automaatset tõlkesüsteemi kõigi keelte ja kõigi keelekombinatsioonide jaoks. tegemist on süsteemiga, mida kasutatakse väga palju tõlke peadirektoraadis, komisjonis see on aluseks äh, tõlgete kiire, tõlkeprotsessi kiirendamisele, aga arvestades seda, et me peame säilitama ka kvaliteedi äh, kõikides oma äh, suht-, teadetes kodanikele, seda ei saa me ilma inimtõlkide, tõlkijateta siiski läbi. jah, me kasutame küll masintõlget, aga selle tõlke vaatavad siis ikkagi inimesed läbi. ja ilma nendeta hakkama ei saa oleme hiljuti seda süsteemi veelgi täiustanud, oleme kasutusele võtnud erinevad tõrkmälud, kasutame tehisintellekti, mis on komisjonis kasutusel, ka liikmesriikide asutused saavad seda süsteemi samuti kasutada see tagab teatud turvalisuse e, erinevalt teistest kommertssüsteemidest, mis on kättesaadavamad. nii et, et me teeme selles valdkonnas edusamme, aga me siiski ilma inimesteta veel selles protsessis läbi ei saa Äh, esitati küsimus ka liikmesriikide ametite kohta. Neil on lepingulised kohustused, nad peavad avaldama dokumente oma veebilehtedel, äh, sealhulgas ka taotluste vorme. Äh, nii et, et neil on leping Äh, neil on äh, terve rida tingimusi, millest nad peavad kinni pidama ja äh, neil on kohustus ka teatud osad dokumentidest tõlkida. mis puudutab programme, siis taotlusi nendeks on võimalik esitada kõikides keeltes ja kui me räägime ametite hallatavatest programmidest, siis seal äh, võiks, äh, võib mõningaid probleeme olla, nii et, et võib-olla vastasin sellega teie küsimusele. ja minu poolt kõik. tänan. ma tõesti väga vabandan, et meil täna aega äh, napib, aga te ilmselt saite aru, et me oleme äärmiselt kannatamatud ja rahulolematud tõlkerežiimide osas ja ausalt öeldes, kui dokument on inglise keeles, siis ma eeldan, et ma saaksin vastata inglise, saksa või prantsuse keeles, vähemalt vastata, ma vähemalt eeldan, et minust saadakse sel juhul aru meie südamlik palve seisneks selles, et me kõik keskenduksime sellele, et need programmid, mis on mõeldud inimestele kohtadel, kelle puhul me ei saa eeldada, et nad kõik soravalt valdavad inglise keelt, et ka äh, teie arvestaksite sellega. näiteks on väga spetsiifiline olukord mitte ainult Bulgaarias. just nende programmide puhul, kui me soovime, et Euroopa kodanikud öö, äh, oleksid nendes osalised, just nende programmide puhul on oluline, et äh, nende programmide tutvustus äh, ja äh, taotlusavaldused oleksid Euroopa Liidu ametlikes keeltes. see on väga suur töö, aga me soovin teile kivikotti, kuid me kavatseme ka teid tulevikus survestada, et vähemalt samm-sammult jõuda püstitatud eesmärgini, aitäh! So, wir können in unserer Tages- nii, ja me saame edasi minna meie päevakorraga, meie päevakorrapunkt üksteist. Äh, ja see päevakorrapunkt annab mulle erilise äh, rõõmsa võimaluse tervitada Austriat kui eesistujariiki, kes asus seda eesistumist alles äsja. meil on täna hommikul siin lausa neli Austria ministrit kes vastutavad äh, meie komisjoni jaoks oluliste küsimuste ees Austrias, äh, on need teemad jaotatud erinevate ministeeriumite vahel ja tänu sellele meil ongi lausa nelja ministri tervitamise au. kõigepealt tahaksin tervitada härra Heinz Fassmanni, kes on haridus- ja teadusminister ja proua minister Juliane Bogner-Straussi, kes on perekonna- ja noorsoominister. teises paneelis, mis algab umbes üksteist kolmkümmend, siis on meil au suhelda äh, asekantsleri ja spordiministriga ühes isikus, Heinz Christian Strachega. meil on võimalus ka suhelda härra Gernot Blümeliga, kes on minister kunstikultuuri ja massimeedia vahendite ees. ma annaksime igale ministrile A kuskil kümme minutit ja siis äh, järgneks selline küsimuste-vastuste raund umbes kahekümne minuti piires. väga lugupeetud härra minister äh, Fassmann, ma, härra proua minister Voogner-Strauss, ma tänan teid südamest, teid täna siin tervitada ja on täiesti selge, et austerlased peavad asuma eesistuma erakordselt otsustaval eh, perioodil Euroopa Liidu tuleviku jaoks. meil on sisemised väljakutsed, aga me seisame ka väga eh, keerulises rahvusvahelise poliitika risttuultes. Eh, selleks, et säilitada oma positsioon ja roll maailmas ka tulevikus, seetõttu on teil erakordselt keeruline ülesanne omada julgust, omada poliitilist visiooni selleks, mm, et püstitatud eesmärgid kogu Euroopa Liidu ees ellu viia, aga ma leian, et teie poliitikavaldkonnad, millega teie tegeleda, on väga olulised, eeskätt jõudma jõudmaks Euroopa Liidu kodanikeni ja mina kui kultuurikomisjoni esinaine rõõmustan iseäranis võimaluse eest teiega koostööd teha, olen kindel, et sama meelt on terve meie komisjon. me loodame siiralt, et teie toetate muuhulgas meid nendes kesksetes küsimustes, mis puudutavad meediapoliitikat, kultuuri, haridust Eh, ja et te toetate meid eh, ka siis, kui me hakkame arutama läbi mitmeaastast finantsraamistikku. meil on seal nii mõnigi soov ja me loodame, et Austria kui eesistujariik toetab meid selles osas ja nüüd tahaksin ma kõigepealt anda sõna härra Hans Fassmannile kümneks minutiks ja siis järgneb küsimuste-vastuste raund ja seejärel saab sõna proua Bogner-Strauss, palun. aitäh, äh, aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud äh, saadikud, daamid ja härrad. ma tahaksin teid tänada kutse eest te väga paljuski, väga täpselt iseloomustasite, kuivõrd oluline on haridus äh, neid tulevikus liikmesriikide ja ühiskonna ees seisvaid ülesandeid Äh, jah, äh, haridus on väga oluline teema, aga minu enda jaoks mulle väga südamelähedane teema äh, kui mul on kümme minutit, siis keskenduksin nendele asjadele, mis meie eesistumise ajal just kesksel kohal on ning kahtlemata on selleks kõnelused Erasmuse programmi üle. Erasmuse programm on komisjoni poolt ähm, siis ettepanek tehtud mai lõpus. Äh, komisjon tegi ettepaneku, kuidas tulevane areng peaks välja nägema ja järgmise poole aasta jooksul peame läbirääkimisi. mul on väga hea meel selle üle, et Erasmuse programm äh, tugineb ähm, sellele hoole, äh, mis me oleme hariduse vallas juba saavutanud Äh, nõukogu kohtumisel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus oli haridus äh, kesksel kohal ja, ja seda impulssi, mis sellel kohtumisel anti, peame me nüüd ka kasutama. Erasmus pluss on üks äh, kõige edukamaid, võib-olla isegi kõige-kõige edukam programm Euroopa Liidu ajaloos. see on sümboliks äh, Euroopa noorte lähenemisele, ehm, sellele, et nad õpivad tundma teisi linnu, teisi paiku, teisi ülikoole ja tegemist on siis konkreetse vahendiga, ehm, mis edendab Euroopa identiteeti Äh, alguse sai see programm kolmkümmend aastat tagasi ja sellest ajast saadik on üheksa miljonit inimest Erasmuse programmis osalenud ning äh, hinnangud on näidanud, et need inimesed, kes Erasmuse programmis on osa võtnud, on, nende puhul on tööpuudus väiksem ja neil on suurem võimalus head töökohta leida ja nad on üldiselt Euroopa küsimustes teadlikumad ja seetõttu olen ma väga optimistlik ja väga motiveeritud Erasmus programmi jätkama. Äh, ettepaneku järgi tuleb seda tugevdada, laiendada, integreerida äh, ja minu arvates on kõik need väga head eesmärgid, see ei ole mingi revolutsioon, vaid lihtsalt selle programmi edasiarendamine ja äh, see on äh, täiesti mõistlik lähenemine, sellepärast et kui programm toimib ja on edukas, ei ole vaja uusi suundi paika panna. Erasmuse äh, programm keskendub kolmele tegevusele, kõigepealt siis mobiilsuse edendamine, siis koostöö institutsioonide vahel ja juhtmeede kolm on ministeeriumite ja valitsuste vaheline koostöö, poliitikate väljatöötamine ja äh, mobiilsusstrateegiate väljatöötamine ja äh, märkimisväärne ja huvipakkuv on ka äh, Euroopa ülikoolide mõte. tegemist on siis ülikoolidega, kes ühiselt tegutsevad ja ühiseid õppekavasid äh, pakuvad äh, õppijatele, aga äh, intensiivsemal kui ülikooli programmid seda siiani on teinud Euroopa ülikoolid peaksid teatavas mõttes olema vastused Äh, nende ülikoolide võimekusele äh, vas-, vastukaaluks siis äh, vanadele traditsioonilistele ülikoolidele. me tahaksime ka selle Euroopa ülikoolide te teemaga tegeleda ja loomulikult on mobiilsuse esindamine meie jaoks väga oluline et äh, tulevikus mitte üksnes üliõpilased, vaid ka rohkem äh, õpilasi, kooliõpilasi saaks ja, ja, ja kutsekoolide õpilasi äh, saaksid seda programmi kasutada. minu jaoks oleks väga oluline asi, et just niimoodi inimeste koolitust Äh, edendada ja just nimelt äh, tugevdada selliste programmide atraktiivsust teatud äh, vanuses inimeste hulgas. niisiis Erasmuse programm on meie kõneluste keskmes me soodame, loodame, et kõik liikmesriigid suhtuvad sellesse programmi positiivselt ja me loodame, et meil õnnestub kõnelustele edu saavutada. teiseks oluliseks punktiks on siis ku-, akadeemiliste äh, tulemuste vastastikune tunnustamine. Äh, tegelikult selles vallas oleme juba viimasel ajal edu saavutanud, ma viitan siin Lissaboni äh, lepetele, Lissaboni konventsioonile, jah, ja Bologna konventsioonile ka jah, see puudutab kõrgharidust, seal me oleme vastastikuse tunnustamisega juba kaugele jõudnud, aga meil on probleeme näiteks keskhariduse tunnustamisega. ja see on üks asi, kus me peame ka samuti edasi liikuma et äh, kui me tahame luua sellist ühtset Euroopa haridusruumi, siis me peame ka äh, keskharidusele, äh, keskkooli lõputunnistusele tähelepanu pöörama ja need ka sellesse vastastikuse tunnustamise süsteemi kaasama keskkooli lõputunnistused äh, peaksid olema tunnustatud siis teistes liik-, riikides äh, ilma igasuguste takistustega, iseäranis just niis keskkooli äh, lõpueksamite tulemused ja samuti tuleks arvestada ka teise, teises riigis õpi-, õpitud ajaga, praegu on selles valdkonnas tõsiseid takistusi ning need, kes selle olukorraga kursis on, nõustuvad minuga, et see on praegu keeruline ülikoolid ütlevad, eh, jah, see, mis te seal õppisite, ei ole nii hea kui see, mida meie siin õpitame, õp-, õpime ja kesk, eh, kui eh, keskkoolist tulevad ülikooli inimesed, kes on teistes riikides õppinud, jah, siis on ülikoolidel jällegi kahtlused, ma tunnen seda ülikoolide skeptilist suhtumist ja meil oleks vaja sellist kohustuslikku vahendit vastastikuseks tunnustamiseks. meil on häid äh, näiteid sellisest automaatsetest tunnustamisest, Beneluxi riigid on siin eeskujuks, samuti äh, Põhjamaad ja ka Balti riigid ja me peaksime nende eeskuju järgima ja sellise süsteemi looma kogu Euroopas. Äh, see aitaks tagada kvaliteeti näiteks me peaksime kaasama siis sellesse tunnetustega keskkoolide äh, lõputunnistused. ja kui vaadata, millised on meie jaoks veel oluline, siis keeleõpe ja keeleõpetajad. Bulgaaria äh, eesis, eesistujalt me võtsime siis selle teema üle ja tahaksime just nimelt keskenduda siis kutseõppele. me tahaksime keskenduda ka, ka kõrghariduse eh, strateegiale, eh, digitaalsele haridusele, tahaksime selles vallas reforme Euroopas edendada ja tahaksime luua ühtset Euroopa haridusruumi eh, daamid ja härrad, nagu te näete, meil on väga ambitsioonikas ja põhjalik programm. tänan teid tähelepanu eest ja ma loodan, et meil jõuame olulistes küsimustes kokkuleppele. suur aitäh ma arvan, et meil on väga hea meel, et eeskätt selle üle, et te olete oma tähelepanu keskmise tõstnud ka Erasmuse programmi, aga ka need muud momendid, mida te pidasite vajalikuks esile tuua, on meie jaoks olulised. ja nüüd ma alustaksin küsimuste-vastuste ringi. alustaksin koordinaatoritest. palun, Sibille, palun. suur aitäh, minister Fassmann. Te nimetasite Erasmus programmi, ütleb kolleeg Verhoen. viimastel aastatel on olnud ainult staatus quo säilitamise periood. me oleme viimastel aastatel teatud määral laiendanud Erasmuse võimalusi ja käivitanud selle programmi tegelikult senisest tõhusamalt see tähendab seda, et me peaksime parandama praegu seisu selleks, et suurendada seda protsendimäära, eh, mida, mida siiski Erasmus võimaldab senise kahekümne protsendi asemel oluliselt suuremaks. me peame selle nimel tegutsema tulevastel aastatel. Erasmuse programmi öö, eh, Äh, hõlmab ka Interrail äh, programmi. ma tahaksin teada, kas te oleksite valmis ka Interrail äh, programmi toetama ja hea küll, kui seda kahte programmi koos mitte topelt rahastada, kas te oleksite valmis toetama vähemalt oluliste rahaliste vahendite eraldamist nende kahe programmi toimimiseks ja selleks, et suurem osa taotluse esindajaid, esitajaid saaksid oma taotlusele positiivse vastuse. ma leian, et see annaks lisaks Euroopa eh, lisandväärtust ja pärast seda, kui eh, Leonardo programm ja Comenius ühendati, siis varasemalt oli sellel eh, väga suur tähtsus kõrgkoolide vahelise vahetuse puhul meie soovime, et ka antud valdkonnas tuleks teha senisest enam ja et see ei hõlmaks mitte ainult kõrgkoolides käijaid, vaid sel korral ka kutsehariduse äh, vallas haridust saajaid. paljud riigid on tõrksad selles osas äh, selleks, et äh, seda teha järgmise keskpika finantsraamistiku raames me peaksime tõepoolest siin öö, omama oluliselt enam rahalisi vahendeid. suur aitäh, härra Fassmann, palun. kolleeg Verhoen, sisulises mõttes olen teiega täiel määral nõus, ühemõtteliselt see kahekümne protsendi määra, seda ma küll tegelikult hästi aru ei saa, mida te täpselt silmas pidasite. olin kuus aastat mitte just kõige väiksema ülikooli prorektor Viinis. me pidime tõesti äh, ka taotlusi tagasi lükkama, aga, aga mis on see arv sada protsenti, milles teie selle kakskümmend, mille kahekümne protsendi taotluste rahuldamisest teie rääkisite. ma ei tea, ma ei, ei suuda seda päris täpselt välja a, a, matemaatiliselt arvutada, kui vahendeid suurendati viieteistkümnelt kolmekümnele miljonile. mul ei oleks midagi selle vastu Eh, kui rahalisi vahendeid suurendataks veelgi, kuid see on läbirääkimiste teema ja ma ei tahaks siinkohal midagi lõplikku öelda. meil on oluliselt eh, vaja laiendada eh, kutseharidust omandavate inimeste kaasamist, meil on vaja suurendada liikuvust selge on ka see, et eh, meil on eh, veel pikk tee minna, kuni me oleme jõudnud selle olemasoleva vajaduse rahuldamiseni, kuid eh, kui me räägime liikuvusest, siis minu arvates liikuvus ei venita mitte Mm, hariduse saamist, vaid aitab kaasa hariduse omandamisele ja proua juhataja, kui me räägime väga palju tagasi lükatud taotlustest, siis see puudutab eeskätt Komeeniust, koolide partnerlust, aga me räägime ka noorsoost, noorsooprogrammist Erasmuse raames, kus ikka ja ta, jälle tuleb programme tagasi lükata ja kui me räägime, et kahekordistamine ei ole piisav, siis kui me räägime programmi viimasest aastast, aastast kaks tuhat kakskümmend, siis pidevalt on tegemist kasvuga. ja kui me jätkaksime pärast kaks tuhat kakskümmend, siis me jõuaksime kahekümne nelja miljardini ja seetõttu ja tegemist on kasvuga, kuid see pole mitte see, mida me tegelikult vajame selleks, et Erasmus programmid edukalt ellu viia. Silvia Costa, teil on maksimaalselt kaks minutit. suur tänu. Teie kogemus prorektorina on kindlasti märkimisväärne. see kindlasti teeb teist ka väga huvitava vestluskaaslase selle teema osas. kui me ei näe ette ressursse eurooplaste nooremate põlvkondade koolitamiseks, siis me kaotame need Euroopa projektid. loomulikult kultuur, haridus, teadus- ja arendustegevus on need uued olulised asjad, millele peame Euroopas keskenduma ja vahendeid leidma. mis puudutab nüüd teie prioriteete, siis need on väga spetsiifilised ja mulle näib, et me näeme siin ka teatavat muudatust Euroopas võtame näiteks selle otsuse, et ähm, meil võiks olla selline haridus, uus hariduslik lähenemine seoses kõrgharidusega Euroopas. Te teete omad soovitused, te viitate nendele. me loodame, et need soovitused äh, saavad teie eesistumise ajal täiendavat hoogu juurde. lisaks mainisite ühe, ühest ametist, palun selgitage seda ameti mõtet vahest oleks tõesti huvitav, kui meil oleks selline automaatne vastastikune tunnustamine, mis on ju ka see, mida Euroopa Komisjon soovib. Teie eesistumise ajal toimuvad meil esimest korda olulised läbirääkimised haridusprogrammide osas. selge on see, et Erasmus on justkui selline võlusõna, mis hõlmab kõikvõimalikke erinevaid tegevusi, aga kõik need erinevad tegevused peavad olema tasakaalustatud kõik see, mis puudutab erialast äh, koolitust, noori, ligipääsetavust laiemas plaanis. me soovime, et Rasmus Mundusele pöörataks veel täiendavalt tähelepanu. ja veelgi enam, me soovime, et noortel inimestel kellel puuduvad vastavad rahalised vahendid, oleks hõlpsam ligipääs nendele programmidele, sellepärast pakumegi välja Euroopa tude-, õpilaskaardi lisaks tahame pöörata rohkem tähelepanu partnerlussuhetele erinevate koolide vahel, ühenduste vahel. soovime tugevdada ka Euroopa õigusest tulenevad võimalused partnerlussuheteks. see kõik seostub seondub Euroopa hariduspoliitikaga, meie leiame, et Erasmuse vahendeid tuleks kolmekordistada, see on parlamendi soov, seda toetab valdav enamus ja loodetavasti võtab eesistuja meid kuulda. härra Fassmann, teie vastused aitäh küsimuste eest, proua Kosta. ma loodan, et ma sain kõigest õigesti aru. üks küsimus puudutas taas kord Erasmust, Erasmuse lihtsustamist rääkimata rahastamisest, vaid et Erasmus oleks ligipääsetavam kooliõpilastele, üliõpilastele. jah, seda ma toetan, Erasmus on ositi kompleksne programm. kui ma sõidan välismaale, eh, siis ma pean sõlmima eh, seal eh, uue oma haridusprogrammi ja lepingu, siis ma pean seda kodus kinnitada laskma. ma leian, et komisjonil on kavas ellu viia Erasmus without papers lähenemine, see on tõeline väljakutse ja lihtsustaks suurel määr. Teie olete Euroopa Parlamendi saadikud ja loomulikult käite te ka koduriikides. kuigi öelge seal ülikoolides, et te peaksite täitma eeldused, mis puudutavad juba CV-sid selleks, et saada nelisada kuni viissada eurot toetust, sest kurikula võib olla väga oluline. teine teema, mida te puudutasite, on vastastikune eh, tunnustamine eh, Euroopa haridusruumis. seda me kõik soovime siin. agentuur, amet võib-olla seda tõlgitakse, eh, see ei peaks olema mitte mingi uus amet. meil on vaja vastastikuse tunnutamise menetlust, mis toimiks nii, nagu see toimib teistes valdkondades. meil on vaja se eh, seda, mis praegu toimib tertsiaartasandil, ka sekundaartasandil eh, sekundaartaseme lõputunnistused vajavad tunnustamist, aga meil on vaja ka seda, et liikmesriigid äh, suudaksid tagada äh, oma sekundaarhariduse äh, kvaliteedi ja taseme. selleks, et me suuda, me võidaksime sellest kõik ja see äh, lihtsustaks oluliselt liikumist vastastikuse tunnustamise suunas. Äh, kolmas asi, mida te puudutasite, oli Erasmus Mundus. Erasmus Mundus on ka mulle väga oluline. see ei pea olema mitte kaasav ja lõimiv programm, see peab muutuma ka rahvusvahelisemaks see avab piire mitte ainult e-, Euroopa Liidu piire. Erasmus Mundus on avatud uks maailma, avatud uks kolmandatesse riikidesse. ja me tõesti äh, panustame sellele, et see peaks jätkuma. suur aitäh, ütleb proua esinaine. nii, mida me nüüd teeme? eelseitse inimest soovib sõna meil on selle osa jaoks jäänud aga vaid üks minut kuulge, mõelge järele, kas need küsimused, mida te esitada soovite, oleks võimalik esitada ka proua Wagner-Straussile. me peame vaatama, kuidas me ajaliselt toime tuleme. ja järgmisena saab sõna Helga Trüüpel. teen lühidalt. mul on üks kõige olulisem küsimus see puudutab eelarvet ja mitmeaastast äh, finantsraamistikku. sest ähm, see on oluline Erasmuse arengu seisukohalt ja see sõltub kvaliteedist ja heast koostööst ja see on alati väga oluline, kuid ja arvestage, et nõukogus muutub oluliseks küsimus ka see, äh, kuidas mitmeaastase finantsraamistiku kaudu Äh, rahastamine jätkub. selles mõttes oli Kristina von Heugenil täiesti õigus. me peame arvestama sellega, et see ei kaasa mitte ainult noore, vaid ka veidi vanemaid inimesi, aga me peame selle poole püüdlema selleks, et tagada noortele inimestele tulevik Euroopas. ka maaelu, maa piirkondades. me vajame hästi haritud noori inimesi ja neid, kellel puudub hea haridus, nendel ei ole digitaalses maailmas tegelikult mitte mingeid šansse. ja te teate seda minust paremini. ja seetõttu on niisugune haridus eriti oluline ja teie kui Austria valitsus peate mõistma, kui te tõepoolest soovite mitmeaastase finantsraamistiku kaudu seda programmi toetada, eh, et siis tuleb seda ka asjaomaselt rahastada mitmeaastase finantsraamistiku raames selleks, et tagada tulevik noortele inimestele Euroopas. suur aitäh, ütleb eh, proua juhataja, annab sõna eh, härra eh, Fassmanile. kuulge, ärge arvake, et minu jaoks ei ole see eh, ebaoluline küsimus, ma lihtsalt ütlen, et mina mitmeaastase eh, mit,, keskpika finantsraamistiku puhul on oluline siiski eh, nõukogu seisukoht, mistõttu eh, eh, nõukogu kaudu tuleb edasi minna, proua juhataja, mõistke meid õigesti, mõistke meid õigesti, härra Fassmann. Teie olete ikkagi eesistujariik ju, eesistujariik praegu. Me alegro mucho que la presidencia Äh, ma teen väga kiiresti, tahaksin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et äh, Austria eesistujana on niivõrd pühendunud haridusele ja mul on väga hea meel, et te keskendute Erasmusele, mina olen üks variraportöör võiksin korrata väga palju neid asju, mida kolleegid juba mainisid, aga tegelikult äh, tahaksin keskenduda Äh, ülikoolides pakutavatele kursustele. loomulikult on Euroopas väga palju inimesi, kes seal soovivad osaleda, aga kui nad tahavad osaleda Erasmuse vahetusprogrammis, siis äh, väga raske on tihtipeale leida äh, sobivat kursust sobiva õppekavaga nad ei saa osaleda eriti hõlpsasti Erasmuse vahetuses. kas te võib-olla kommenteeritakse seda raske probleemi, probleeme? Asman. te ütlesite, et äh, asjast huvitatud ei leia õiget ülikooli ja õiget ülikooli programmi. andke andeks, kas te suudaksite mulle empiiriliselt seda tõestada? mina ausalt öeldes oma praktika ja kogemuse põhjal küll seda kinnitada ei saa. ma leian, et äh, üliõpilased, äh, tulevased on väga liikuvad ja ma leian, et nende Eh, soovitud ülikool, nende soovitud eriala on siiski leitav. Eh, ja ma leian, et eh, need, kes võib-olla ei valdagi kohalikku keelt, aga näiteks rahvusvahelist keelt, matemaatika, neil on selle võrra palju lihtsam. proua Pild, palun. aitäh, lugupeetud minister, et täna siin kohal olen ja äh, õnnitlen teid suurepärase eesistumise alguse puhul. minu küsimus puudutab Erasmus plussi. Ühendkuningriigi koht selles programmis on kuni aastani kaks tuhat kakskümmend garanteeritud kolmekümnendal mail komisjoni tehtud ettepanek pakub uusi võimaluse kolmandate riikide osaluseks, kui nad peavad kinni teatud tingimustest, näiteks finantstasakaalust ja otsustamisõigusest sellel teemal läbirääkimised veel jätkuvad, aga see võib tähendada seda, et Ühendkuningriik jääb Erasmus plussi osaliseks, tegemist on väga olulise sihtriigiga Euroopa õppijate jaoks ja kas kolmandate riikide osalemise võimalus äh, on praegu ette nähtud ka teistele riikidele ja kui jaa, siis millistele? aitäh, härra Fassmann, palun proua Pild, ma olen teiega põhimõtteliselt nõus. Ühendkuningriik on väga populaarne õppimise koht. kõigepealt räägitakse läbi Brexiti üle. kordan, kõigepealt toimub lahutus ja siis vaatame, kuidas suhted edasi arenevad. millised saavad olema suhted pärast lahutust? jah Ühendkuningriik pole mitte ainult eh, populaarne õppimiskoht, aga seal on ka väga kõrge kvaliteediga ülikoolid. mina kui haridus- ja teadusminister tahaksin väga eh, meelsasti näha, et eh, koostöö jätkuks ka pärast abielu lahutust, aga ka kolmandate riikidega. ja nüüd, nüüd annan meeleldi sõna meie äh, raportöörile, kes on äh, raportöör. aitäh selle esitluse eest, lugupeetud minister. aitäh, et tutvustasite oma prioriteete. Äh, mina olen pärit teie naaberriigist Sloveeniast mul on väga hea meel selle üle, et teie jaoks on Erasmus pluss üks kõige olulisemaid prioriteete te toetate Bologna süsteemi reformimist ja ühtset kõrghariduse ruumi loomist Euroopas. ma olen väga rahul sellega, et te rõhutate ka kutseõppe olulisust ja ühtsete standardite loomist selles valdkonnas. ma märkasin, et te äh, mõistate seda valdkonda hästi ja ma olen kindel, et Austria eesistujana saavutab selles valdkonnas väga palju. kuna palju aega ei ole, siis esitan ainult ühe küsimuse. kas te toetate Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta selle programmi nime Erasmus plussist Erasmuseks? Ähm, Herr Sveer, haben Sie herzlichen Dank. aitäh oleks väga tore, kui te olete rahul meie ambitsioonidega. konkreetsed küsimused selle osas, kuidas pöörduda Erasmus ühelt tagasi Erasmuse juurde. mul tõesti igasugused emotsioonid antud küsimuses puuduvad, minu meelest on oluline säilitada nimi. sest see on peaaegu nagu juba sisse ka registreeritud kaubamärk, kas seal on pluss või miinus või, või lihtsalt ainult Erasmus, kuulge, see sõltub nüüd küll teist. vestlus toimub ilma mikrofonita. andke andeks, kui me saame rohkem raha, küll me saame iga nimega hakkama, ütleb proua juhataja. meil on veel viis sõnasoovijat, kuid me peaksime tegelikult sõna andma siiski noorsoo- ja perekonnaminister Bogner Straussile. järsku meil õnnestub neid selle vooru lõpuks siiski esitada. kui ei, siis võivad ju ministrid end vastastikku täiendada. proua Bogner Strauss, teil on kümme minutit aitäh! ma võiksin öelda, et ma räägin väga kiiresti, kui tõlge ei tule sellega siis ilmselt toime ja ei ole minuga sugugi mitte rahul, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Parlamendis. ma tutvustan teile noorsooprogrammi, neid prioriteete, mis Austrial on eesistumise ajal. minu jaoks on erakordselt oluline, et noorsugu kuulda võetaks. noored on meie eh, tänapäev ja tulevik. me peame andma noorsoole võimalikult parima raamistiku, mida meil pakkuda on. Need, noorsool peab olema võimalus oma ennast arendada, isiksuseks muutuda selleks, et täiskasvanutena anda oma parim panus ühiskonna arenguks Nad peavad meie ühiskonna äh, tulevikus mängima olulist rolli vastavalt Europarameetri küsitlusele, mis viidi läbi eurooplaste hulgas viieteistkümnest kuni kolmekümne viienda eluaastani, rõhutati, et nende jaoks on suurim prioriteet haridus ja pädevus. seda on tõesti meeldiv kuulda. Erasmuse kaudu on meil erakordselt edukas Äh, programm, nagu mu kolleeg juba ütles, tegemist on peaaegu registreeritud kaubamärgiga. Need äh, on, äh, see on selline programm, mis annavad, mis annab noorsoole võimaluse siseneda Euroopasse ja mõista, et Euroopa Liit on tervik. väga paljud osalevad ka vabatahtlikus töös, seda on näitas ka see küsitlus, et kuus äh, kümnest on juba osalenud valimiskampaaniate korraldamises. see tähendab, et äh, noorsugu Euroopas on väga pühendunud. vabatahtlikul tööl on Euroopas väga pikaajaline traditsioon ja meil on ju vabatahtlike teenistus, mistõttu ma leian, et, et Euroopa Solidaarsuskorpus on suurepärane saavutus, mille puhul noortel avaneb võimalus õppida kus eh, nad kogevad lõimumist, kus nad õpivad sallivust ja kuidas nad moraalselt tugevamatena väljuvad eh, sellest programmist, eh, toetamaks kedagi, kes abi vajab, kes vajab lõimumist ja minu meelest on see noorsoo jaoks enneolematu kogemus ja nad väljuvad sellest moraalselt tugevamatena. ma, mul on hea meel, et aastani eh, kaks tuhat kakskümmend on meil kolmsada viiskümmend miljonit ja pärast seda üks koma kakskümmend seitse miljardit eurot ja selleks, et kolmkümmend viis tuhat noort saavad selles programmis osaleda. aastal kaks tuhat kakskümmend eh, lõpeb praegune Erasmus pluss programm. minu kolleeg eh, Fassmann juba rääkis sellest pikemalt loomulikult on see programm uskumatult oluline. mida enam noorte, mida enam on noori, kellele me saame seda programmi pakkuda, eh, seda olulisem see on ja mis puudutab noorsoo liikuvust, siis eh, see annab võimaluse eh, toetada kahtekümmend kuni kolmkümmend protsenti esitatud taotlustest ma leian, et nagu kõikide projektide puhul peaks siiski olema ka teatud väljakutse noorte jaoks või noorterühmadele selleks, et osaleda ühes või teises projektis, mistõttu siin on tarvis ka äh, kehtestada lähend, lävend. see peab olema tõeline väljakutse, et programmis üldse osaleda saada tahaksin rõhutada ja sellest juba ka räägiti, et see programm peaks olema ebabürokraatlikum. et peaks olema ka madalama lävendiga neile ja nendele, kes on tegelikult haridusest kaugele jäänud ja et neilt oleks aidata vastavate taotluste esit-, esitamisel. kui me räägime Erasmus plussist, siis praegu kulub selleks kolm koma üks miljardit eurot. see on üsna kena summa noorte jaoks selleks end edasi arendada. tulevikus räägime me kolmekümnest miljardist. alati kunagi pole eh, eh, veidi rohkem liiast, nagu austerlased ütlevad. aga me peame pakkuma enamatele noortele võimalust selles programmis eh, osaleda. kolmas projekt on noorsoostrateegia, me vajame sellist strateegiat kogu Euroopa Liidu jaoks, on olemas Euroopa Komisjoni ettepanek, asjaomane ettepanek ja me kaasame seekaudu viiskümmend tuhat noort. sõnastati üksteist eesmärki, mis on meie noortele olulised, mida noored meilt eeldavad ja ootavad. me peaksime nende eesmärkidega konkreetsemalt tegelema. see on väga huvitav muutus ja me peaksime tõepoolest olema suutelised kätt pulsil hoidma ja mul on väga hea meel, et need üksteist eesmärki on püstitatud ja loomulikult me püüame neid maksimaalselt kaasata uute noorsoostrateegiasse. mina kui eh, eesistujariigi minister rõõmustan selle üle, et Euroopa eh, noorsoopoliitikat eh, konkreetsemaks muuta lähema poole aasta jooksul Euroopa Parlament on selles osas väga oluline partner ja seda tahaksin siinkohal alla kriipsutada. tahaksin otsida senisest intensiivsemat dialoogi, eh, seda enam, et noorsugu on meie tulevik. Eh, ja eh, ma olen, arvan, et olete minuga sama meelt, aitäh. suurepärane, proua Voogner-Strauss, ütleb proua juhataja. nüüd alustaksime kolleegidest, kes eelmise raundi ajal äh, tahtsid küsimust esitada, kui te soovite esitada, siis äh, palun, te saate seda teha proua Bogner-Straussile. Äh, aitäh, lugupeetud äh, esinaine ja aitäh ministritele nende ettekannete eest. mul on väga hea meel, et te märkisite mitmeid olulisi asju, mis on meie komisjoni jaoks prioriteetideks, sealhulgas Erasmus pluss, keeleõpe. ning äh, diplomite ja lõputunnistuste vastastikune tunnustamine. tahaksin rõhutada ühte asja. me võtsime vastu raporti, mis käsitles hariduse kaasajastamist. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele raportile, sest me mainisime seal mitmeid väga olulisi asju. näiteks seda, kuidas haridust Euroopa Liidus parandada ja ilmselt ka väljaspool Euroopa Liitu és nagyon fontos lenne odafigyelni nem csak a felső nii et, et see raport sisaldab tõesti väga kasulikke soovitusi ja väga oluline on pöörata tähelepanu mitte üksnes kõrghariduse tasemele ja kvaliteedile, vaid ka sellele, et mida varem inimene haridussüsteemi kaasatakse, seda pikemaks ajaks ta sinna jääb ja seda suurema tõenäosusega on nad ka tööturul edukad. niisiis, ma tean, et liikmesriigid peavad otsustama, kui palju kulutada haridusele, aga ma paluksin, et te kutsuksite liikmesriike üles kulutama rohkem haridusele ning äh, parandama oma institutsioonide kvaliteeti. see on äärmiselt oluline integratsiooni jaoks ja just äh, kaitsetumatest oludest tulenevate laste jaoks. aitäh. see on veel kord äh, üks mõte, võtke palun see kaasa. Te, see kolleeg teie selja taga, härra Samit Certainly aitäh, väga värskendav oli teie ettekandeid kuulata ja iseäranis tervitan seda, et te eh, viitasite noortele kui tulevikule eh, ja ka olevikule. väga paljud räägivad noortest kui tulevikust, aga unustavad ära, et nad on ka siin olevikus olemas ja see kehtib ka Euroopa Liidu kohta eh, üks teema, mis seoses Rasmusega tõstatus Äh, on äh, seotud ka ühe algatusega, mis on suunatud noortele avasta Euroopa Liitu, äh, Interrail süsteem. Te, kas te tahate, et sellest saaks selline alaline programm, et see ei jääks eksper-, eksperimentaalfaasi? Äh, see on väga oluline sellest osast, et noored hakkaksid seda kasutama ja ma arvan, et selle rahastamist tuleks käsitleda eraldi programmi raames, mis on Erasmusest siis eraldatud. veel üks valdkond, mis on väga oluline, on vabatahtlike sektor ja võib-olla te räägiksite, mis saaks teha selleks, et äh, noored inimesed rohkem vabatahtlikena tegutseksid Äh, äh, solidaarsuskorpuses, vabaühendustes ja nõrga eda-, nõnda edasi. ja lõpetuseks ähm, tervitan seda, et te mainisite ka neid äh, noori, kes ei ole organiseerunud, kes ei ole noorsooliikumiste liikmed, aga nad on olemas ja nad on enamuses. ning küsimus on selles, kuidas nendeni jõuda, kuidas jõuda nendeni meie kommunikatsioonivahenditega meil on vaja Äh, tegeleda selliste asjadega, sellepärast et äh, meil on muidu suur osa noori, kes on justkui kõrvale tõrjutud, sellepärast et meie kommunikatsioon ei ole neile suunatud, aitäh. aitäh, äh, proua Vogner-Strauss, palun. mikrofon, palun. tänan teie märkuste ja küsimuste eest, mis puudutab Euroopa Liitu siis on olemas eh, siimesaja eh, miljardiline eelarve mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, kui me räägime Avasta Euroopa programmist Interrail, siis ma tahaksin, kui te küsite, mis sellel on tegemist eh, õppimisega, kuulge, kõik, kes lähevad reisima, nad, see kõik annab väga palju ja õpetab väga palju. minu elu esimene äh, reis oli ka Interraili kaudu. praeguseks tunneb selle vastu enam kui sada tuhat inimest. Äh, viiekümne tuhandele on juba plient, piletid eraldatud ja nad on praegu reisimas. seitsesada miljonit eurot on eelarveline ettepanek ja me tahaksime selle summa eest seista. mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust, siis minu jaoks on väga oluline algatus. noored inimesed, kes soovivad vabatahtlikkuse alusel eh, Euroopas eh, aidata, abi osutada. ja seda saab ainult toetada. ja kui me räägime Austria kui eesistumisest Eh, eesistujariigis, siis see on meie jaoks tõeline eh, prioriteet. eelarveprojektis ette nähtud summa on ette nähtud eh, kolmekümne viie tuhande noorsoo jaoks ja see on väga suur arv noori. ma tahaksin, et asi oleks ebabürokraatlikum, et lävend piirid alandataks, et juurdepääsu tagada. ma saan aru, et tegelikult on see eh, seotud suurte kulutustega noorte jaoks, kui nad soovivad selle programmiga osaleda. mis puudutab kommunikatsiooni ja suhtlust, siis olen teiega sama meelt. jah, me peame ära kasutama uusi kommunikatsiooniteid selleks, et ära kuulda, kuulda võtta eh, noorte häält kui me nüüd küsitlesime viiskümmend tuhat noort, siis me selleks me kasutasime väga erinevaid suhtlusvahendeid, ka uus äh, sotsiaalmeediat ja selle võimalusi. aga meil on ikka veel valgeid laike, sest kõikjale ei ole äh, sotsiaalmeedia veel jõudnud, aga meil on ka nende valgete laikude äh, noori vaja kaasata selleks, et nendest kujuneks meie tuleviku osa juhataja. aitäh ja annab sõna järgmisele kõnelejale, rõhutades, et tuleks olla väga lühike. aitäh. mul on väga hea meel selle üle, et me kõneleme noorsoopoliitikast. ma ei kuulnud teist rääk-, ma ei kuulnud teid rääkimas tööpuuduse probleemist, noorte tööpuudusest Äh, see on probleem, mille kallal me juba väga pikka aega oleme töötanud, aga probleem püsib endiselt. iseäranis nende noorte hulgas, kes ei õpi, ei tööta, nii-öelda äh, niitnoored. kas äh, neil oleks ka oluline, et nad saaksid tööd teha ja minu arvates Äh, on vaja seda probleemi õige, õieti tunn-, tunnustada ja me räägime siin ka noorsootagatisest, me peaksime selle läbi noortele inimestele rohkem võimalusi pakkuma, äh, võimalusi äh, meist saavad osa ainult nooremad, noore, saaksid osa nooremad inimesed ainult. Ähm, aitäh teile küsimuse eest väga meeldiv pöörduda tagasi noorsootööpuuduse teema juurde. see puudutab kõiki Euroopat, Euroopas, mõni, osa riike rohkem, osasid liikmesriiki vähem. Austrias on õnneks öö, madal noorte tööpuudus praegusel hetkel kuskil alla üheksa protsendi aga mm, me peaksime tagama noortele töökohad ja praktikavõimalused. ma näen seda öö, äh, ühe rõõmsa silmaga, teise nutva silmaga. üks on see, et me nendele programmidele saame kaasata noori äh, praktikale, äh, mis kestab vähemalt kolm kuud, aga nutev silm ütleb seda, aga et, et ei ole sugugi tagatud, et noori äh, nende praktikate ja tööotsade puhul lihtsalt ära ei kasutataks. see tähendab, ühelt poolt on see positiivne, teiselt poolt negatiivne protsess ja see on ka põhjus, miks nii erinevate riikide erinevad protsendimäärad öeldi välja erinevate liikmesriikide poolt. aga me peame tõepoolest äh, astuma sammu, ma arvan, et selleks pakuvad meile võimalused ka eh, digitaliseerimine. me peaksime need võimalused ära kasutama. mida varem noored eh, pääsevad põhiharidusele ligi, et nad võimalikult kaua sinna ka jääksid ega eh, lahkuks koolist. sõna antakse kolleeg Šodrovale. suur aitäh Äh, mina kõnelen tšehhi keelt äh, ja mul on äh, mõned küsimused mõlemale ministrile. proua minister, ma tänan teid väga selge seisukoha eest noorsooteemal. ma sooviksin Äh, mainida Euroopa Solidaarsuskorpust. oleks väga hea, kui nõukogu äh, ju äh, liituks samuti selle kokkuleppega, mis Euroopa Parlamendis on juba otsustusfaasi jõudnud, me oleme selle oma komisjonis juba heaks kiitnud ja meil on kokkulepe ka kolmepoolseteks kõnelusteks solidaarsuskorpuse osas. ja me kas te olete valmis selles, selles vallas ka midagi ära tegema, iseäranis järgmise parlamendi ametiaja jooksul? väga oluline on, et parlament toetaks neid suuniseid, mis me selleks perioodiks paika oleme pannud ja millised peaksid olema need edasised sammud, mida ette võtakse ja loomulikult soovime selles valdkonnas koostööd teha ja haridusministrile on mul järgmine küsimus. kuidas teie näete võimalust tunnustuda äh, koolide lõputunnistusi? meil on probleeme või meil on küsimus, mille Euroopa Parlament on Äh, tõstatanud just nimelt keskkooliõpingute tunnustamine, kas siin on automaatne tunnustamine võimalik? Äh, äh, kas see olukord on erinev kõrgkooliõpingute tunnustamisega? selle keskkooliõpingute vallas ei ole asjad niivõrd struktureeritud nagu kõrgkooliõpingute vallas kas me peaksime siinsama tegema, millised on võimalused, aitäh! suur aitäh! palun lühikest vastust, proua minister. tänan küsimuse eest. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, et me, et meil õnnestus kõik nii hästi selleks, et välja töötada tulevaste läbirääkimiste lähtepunkt. tegelikult et eh, kahekümne seitsmendal juunil eh, toimub asjaomane arutelu eh, kolmepoolsete läbirääkimiste viisil. ja nüüd, härra Fassmann, ma oleks hea meelega andnud härra Nekovile ulatusliku vastuse noorte tööpuuduse osas, aga proua juhataja ei luba mul siin mingeid loenguid pidada. aga mis puudutab proua Šoidrova küsimust, kõrgkoolide vastastikune tunnustamine äh, toimub, kuna meil on siin ka olemas struktuur ja sidus äh, äh võrreldav kvaliteet. aga äh, keskkooli lõputunnistus, sekundaarhariduse lõputunnistus äh, ei ole seda sugugi mitte. jah, me peame selles suunas tegutsema. ma leian, et see on ainus adekvaatne lähenemisviisi selleks, et tagada äh, Äh, äh, kohustuslik vastastikune tunnustamine. järgmised ministrid ootavad ju ukse taga ja nüüd ma teeksin ettepaneku võtta kokku viimased neli sõnavõttu ja, ja lähen, minna siis edasi järgmiste ministritega on neli kolleegi, kes tahavad veel sõna võtta, palun minut, mitte enamat aitäh. ma teen väga lühidalt. ma hindan neid prioriteete, mis te olete seadnud kvalifikatsioonide tunnustamine, Euroopa ülikoolid, sellest oleme ka meie siin rääkinud. järgmise kuue kuu jooksul võib see kõik äh, tuua kaasa teistsuguse kommunikatsiooni Euroopa tasandil, kui meil on toimunud viimastel äh, aastatel. meil on olnud probleeme kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamisega. Äh, oma sõnavõtus te rõhutasite sellise tunnustamise vajadust väga selgelt ja sellest oleks kindlasti Euroopale kasu ma arvan, et see oleks äh, väga oluline Euroopa jaoks. Silvia Costa, Costa, teil on minut. Silvia, one minute. jah, mul on lihtsalt kolm märkust. Teie prioriteedid äh, sisaldasid ühte huvitavat asja. Te rääkisite noorte rollist ja noorte pagulaste rollist, tuginedes siin komisjoni töörühmas tehtule. ma tahaksin selle kohta rohkem teada. Äh, teie ülesanne on ka jälgida uute programmide väljatöötamist ning kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta uue noorsoostrateegia programmi väljatöötamist. tahaksin äh, teada, äh, kas saavutate tulemusi selles vallas oma eesistumise ajal, aitäh, aitäh härra, äh, proua, ministrid, palun oodake, me esitame kõik küsimused koos trüüpvel. tahaksin äh, tulla noorte juurde, kes elavad kehvades peredes, linna äärtes või maapiirkondades. meil on vaja neid tõepoolest aidata, mille poole ka me suundume äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevuse kaudu, millised konkreetsed kavad selles osas on Austrial kui eesistujariigil. proua minister, palun, püüan olla öö, äh, väga sõnavaene. jah, mis puudutab noorsoostrateegiat, siis ka siin on vastus jaa, viimase kuue kuu jooksul, siis me viime läbi Viinis septembris mitteametliku noorsoonõukogu, kuhu me kutsume nii, nii liikmesriikide ministrid, Euroopa Parlamendi saadikud kui ka valitsusväliste organisatsioonide ja vabaühenduste esindajad selleks, et välja töötada uus strateegia ja selleks, et kaasata eh, viimaste aegade kiire arengu eh, tulemused ja eesmärgid. suur aitäh. kas te tahate midagi lisada? härra Gian Giotto, te rääkisite, et tingimata on eh, vaja Eh, kvalifikatsioone eh, tunnustada kohustuslikus korras. võite olla kindel, see saab igal juhul olema nõukogus teemaks. proua Trüüpel, kehvadest oludest pärit noored, eh, see on eriti valus teema, peab tõesti mõtlema, mida teha. kui me räägime vaid haridussektorist, siis üks meede, mis siin edasi aitaks, oleks duaalse väljaõppesüsteem, mis on Saksamaal ja Austrias näiteks toimiv ja mis võiks huvi pakkuda ka teistele riikidele. see duaalne tähendab seda, et ühel pool on tagatud äh, üldhariduse andmine ja samas ka äh, äh, praktilise hariduse kutseoskuste omandamine konkreetses töökohas. meie oleme eh, kutsehariduse küsimuse seadnud üheks prioriteediks, kuivõrd tegemist on erakordselt hea instrumendiga võitlemaks noorte tööpuuduse vastu. suur aitäh, ütleb proua esimees. tänan. Te näete juba kõikide nende küsimuste najal, et need on teemad, mis on meile tõesti südameasjaks. suur aitäh, et te olite valmis meile rohkemat aega pühendama, kui see esialgselt oli ette nähtud. kuid teie kaks kolleegi seisavad juba ukse peal. kui te meile kauemaks jää, jääksite, siis pärast katsetage nendega see asi eh, sirgeks ajada ja sotid selgeks rääkida. kõigepealt ma tänan teid ja ma soovin Austriale edu eesistumisperioodiks So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen. Äh, kallid kolleegid, me jõuame tänase äh, hommikuse istungi viimase osani ja mul on väga hea meel, et ma saan siin tervitada Äh, äh, ja loodan, et me, meil toimus juba väga viljakas mõttevahetus äh, teie kolleegide Fassmani ja proua Brogen-Straussiga. me rääkisime siin noorsooteemast, see on meile siin komisjonis väga oluline aga see ei tähenda, et kultuur, meedia ja sport meid vähem huvitaks ja seetõttu mul on väga hea meel, härra asekantsler Äh, äh, Heinz Christian Strache, äh, et ma saan teid täna siin tervitada. Teie vastutate spordivaldkonna eest ja samuti on mul hea meel tervitada Gernot Blümerit, kes vastutab kunsti, kultuuri ja meedia eest me oleme kokku leppinud, et mõlemad saate kümme minutit sissejuhatuseks ja alustame siis äh, härra Blümeliga, te saate kümme minutit aega ja siis äh, küsimused-vastused, küsimused-vastused, ärge muretsege. Äh, me oleme suhteliselt selline leebe komisjon. niisiis jah, ja see küsimuste-vastuste meetod on, äh, teeb asja põnevamaks äh, ja huvitavamaks. aitäh ja palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja, härra asekantsler, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin ma tänada südamest siia meile antud äh, kutse eest. ma olin siin paar korda juba praktikal, seetõttu on minu jaoks suureks auks olla siin oma tänases tees äh, ametiülesannetes. kõigepealt tahaksime alustuseks äh, rääkida meie eesistumise raamtingimustest, see on kolmas kord, kui Austria on pärast kui Austria on kolmandat korda eesistujariik. see eesistumine toimub äh, väga karmide väljakutsete tingimustes, me teame, et tegemist on migratsioonikriisi, Brexiti ja väga tõsiste teiste Euroopa Liidu siseprobleemidega ja seetõttu me otsustasime kaua, milline võiks olla meie eesistumise motoks ja äh, et äh, loosungi Euroopa, mis kaitseb äh, kasuks, Euroopa, mis kaitseb heaolu, mis kaitseb migratsiooni eest ja tagab stabiilsuse meil on tarvis pigem stabiilsust eksportida kui ebastabiilsust importida. väga oluline aspekt meie eesistumise ajal on ka, on lähimuse põhimõte. lähimus on väga oluline küsimus, igaüks toetab lähimust, kui asi läheb konkreetseks, siis kui küsida, mida selle all siiski ikka silmas peetakse siis väga paljud eh, hakkavad kuidagi nagu põõsasse pugema. mul oli väga hea meel, et härra Timmermans eh, on samuti sellest aru saanud ja me püüame eh, Austrias eesistumise ajal läbi viia ka asjaomase konverentsi äh, Austrias. Euroopa Nõukogu järelduste valguses on alanud Euroopa migratsiooni Äh, debatis uus etapp. me katsetame selle äh, debati täita sisuga ja viia läbi kahekümnendal septembril mitteametliku riigijuhtide ja äh, kohtumise kahekümnendal septembril Stra-, Salzburgis. me peame samas leidma vastuse küsimusele, kuidas Euroopa ettevõtted suudavad Eh, ellu jääda digitaalses maailmas, silmas pidades suuri eh, online eh, gigante. milline saab olla kolme institutsiooni koostöö ja milliseid vahendeid nähakse selles digitaalmaailmas toimetulemise tagamiseks? mõne nädala eest me jõudsime ka kokkuleppele selles osa, Äh, millised peaksid olema äh, need võimalused Lääne-Balkani riikidele astuda Euroopa Liitu. jah, äh, üheks eelduseks oli loomulikult nimetüli lahendamine Kreeka ja Füürumi vahel. kas kõik on korras, küsib kõneleja saalilt. seega tegemist on terve rida väljakutsetega, mida peame oma teemaks võtma. jah Äh, Brexit on loomulikult väga oluline teema, jah, äh, äh, ma ei tea, kuidas kulgevad edasised läbirääkimised, eriti silmas pidades läinud ja käesoleva nädala arenguid. jääb üles see küsimus, millal me suudame edasi liikuda mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste osas. Need on meie üldised prioriteedid mida ma äh, siinkohal põhjalikumalt ei käsitleks, kuid äh, räägiksin äh, lähemalt oma haldusalast. kahekümne seitsmendal novembril toimub kultuurinõukogu kogunemine. oluline on, et me pöörame seal tähelepanu Euroopa identiteedile kultuuri ja mm, meedia tulevikule. selline tulevik on võimalik, kui see tagab kogu Euroopa identiteedi ja kui need ettevõtted, kes on äh, meediaettevõteteks, suudavad äh, tagada ka tulu, mis jääb Euroopasse ja kui kogu tulu mitte ei äh, voola üle suure lombi, mis praegu aset leiab, Äh, siis on võimalik edu saavutada. teiseks teemaks on äh, Creative äh, Europe, loov Euroopa programmi edendamine. kolmas punkt. järgmise aasta mitme, järgmise mitmeaastase kultuuriprogrammi vastuvõtmine, mis arvestab Euroopa kultuurikava punkte Euroopa kultuuripärandi küsimus on samuti oluline, samuti mis sellest saab tulevikus. siis on ka programme, kus meil ühelt poolt on väga hea võimalus luua traditsioonide ja uuenduste vaheline loominguline seos. ma pean ausalt tunnistama, et tahaks eh, traditsioonilise muusika kõrval, rahvamuusika kõrval kuulata ka kaasaegset muusikat nii Brüsselis kui ka Viinis. ja ma leian, et kultuuri, äh, Austria kultuuripärandit tuleb viia ka kogu Euroopasse ja siin Euroopa Parlamendis annaksingi selles osas avalöögi. kui me räägime digitaalmaailmas toimetulemisest, siis Euro-, Austria käivitab arutelu loovsektori arengute osas, eeskätt kuidas käia ringi online platvormidega. tõepoolest selleks, et loovmajandus oleks Euroopas tulevikus võimalik ja rahastatav. väga palju on hüvitamisega seotud küsimusi õiguslikud raamtingimused õiguslikud raamtingimused muusika vallas e, ei taga tegelikult Euroopa muusika ellujäämist. üheksakümnendatel aastal ostsin CD-sid taskuraha eest, siis hakkasin ma öö, e, neid vahetama see ei andnud väga suurt tulu, aga kui asi läks järjest äh, lihtsamaks, siis ma ei hakanud enam nii palju raha välja andma, vaid laadisin lihtsalt muusikat alla. seega ka teistes äh, loomajanduse valdkondades püstitub küsimus, kuidas me suudame intellektuaalomandi omanikele nendele ette nähtud tulu saamise ma leian, et ka äh, digitaalses äh, ruumis peab olema võimalik selle tulu saamise tagamine. või öö, äh, me lihtsalt vilistame seniste reeglistike ja intellektomandite sätestavate seadusandlike aktide peale Mm, eh, programmi Loov Euroopa osas eh, tervitab Austria kui eesistujariik seda, et tegemist on iseseisva programmiga ja et komisjon on valmis seda jätkama. kultuuri ja eh, loovsektor vajab meie toetust selleks, et tagada ühiskonna ja areng ja majanduslikus mõttes toimimine see on väga ambitsioonikas programm ja loomulikult sõltub selle programmi edukus ehm, sellest, milliseks kujuneb mitmeaastane finantsraamistik aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. jah, eh, Euroopa Komisjon võttis vastu ka eh, ettepaneku eh, Euroopa kultuurikava, kultuuragenda ja siin on väga erinevaid eh, tasandeid, eh, eh, mida me soovime Austria eesistumise ajal edendada. ma tean, et see on ka Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline teema. samas on tähtis ka kogu kultuuripärandiga seonduv, see annab meile võimalus ajalise suhestuda oma pärandisse. samas äh, äh, seonduvad kultuuripärandiga väga paljud probleemid, mis asi on Euroopas ühine, mis on see, mis kujutab, mida, mis kujutab endast Euroopa identiteet, kas mitmekesisus ja erinevused võivad tagada lisaväärtuse ja kuidas nendest mitmekesisuselt ja erisustelt jõuda ühiseni. kui soovitakse eh, olla ühtsem, kas siis kultuuri mitmekesisus läheb siis haamri alla? väga palju Austria kultuuripärandist, eh, mis on, seondub väga tihedalt Austria ajalooga eh, me tõime ka osa Eh, sellest kaasa siinsesse Euroopa ajaloomuuseumi ja eh, kes soovib, võib originaalidega tutvuda Viinis. kuuendal ja seitsmendal septembril toimub Euroopa eh, kultuuri heaks konverents Viinis ja seega see kõik näitab, et meil on ees väga töötihe pool aastat olengi juba lõpule jõudnud, tänan tähelepanu eest, suur aitäh, härra minister Blümel. nüüd saab lühidalt sõna võtta ja küsimusi esitada. palun ärge kulutage liiga palju aega, et me saaksime koosoleku lõpetada kell kaksteist kolmkümmend. Äh, jah, tahaksin teid tänada selle eest, et täna olete aega leidnud ja ma eh, eh, tänan teid teie selgitused, te rääkisite mitmekesisusest ja ühtsusest. Eh, te tahate nendega mõlemaga kultuurivaldkonnas tegutseda. ma arvan, et kui me vaatame kultuuri, siis me näeme, kuidas kultuur üksteist vastastikku, kultuuri vastastikku mõjutab näiteks äh, ilma roomlasteta ei oleks meil äh, näiteks äh, romaanistiili arhitektuuris, ilma kootideta poleks kootistiili, ilma prantslasteta poleks meil ka paljusid asju jah, kultuur on omavahel alati tige-, tige-, tihedalt seotud, kuigi arengud on olnud väga erinevad ja ma arvan, et see on üks element, mida me võiksime oma ühtsuse parandamiseks siin Euroopas kasutada Te eh, eh, rääkisite loomemajandusest, eh, sellest, kuidas seda edendada meil on vaja reegleid, mis meil olid nagu analoogmaailmas, analoogsidemaailmas, me ei saa neid alati digitaalsidemaailma üle kanda me Euroopa Parlamendis oleme teinud äh, tööd äh, ja paljud asjad võib-olla meie mandaadi lõpule jõuame, äh, soovime saavutada kokkuleppeid suurte platvormide osas Euroopa tasandil. me tahaksime, et kõnelused ka nõukogus edasi liiguksid, et meil oleksid tõesti tõhusad meetmed selleks, et kvaliteetajakirjandust tugevdada Äh, ja samuti, et ähm, need, nende õigused oleks internetis kaestud, et nad saaksid tasu ka siis, kui nende teosed internetis avaldatud, sest et praegu nad saavad äh, tasu vähem. Te rääkisite sellest, et muusika eest maksate praegu vähem, see on ka teistes valdkondades probleemiks äh, nii et, et kui te, kultuuri sisu levitakse internetis, siis on reegleid vähe, nii et, et selles valdkonnas on ka edasi liikunud. jah, härra minister, palun. aitäh. Need teemad on minu jaoks olnud juba ammu väga olulised, sellepärast et olen kindlal veendumusel, et äh, digitaalne ruum saab olla meie elu täiendav kuid loomulikult siis, kui me seda õigesti kasutame. nii nagu iga uus tehnoloogiline saavutus või leiutis, Äh, rõõm ei saa äh, olla sellest ja see ei täita kõiki eesmärke äh, selle, juba selle tõttu, et ta lihtsalt olemas on, vaid me peame suutma seda ka kõike kasutada. meil on tarvis analoogses maailmas olemas olnud põhimõtteid saama kasutada ka digitaalmaailmas, aga nad ei ole üldkehtivad, kui nad üldiselt ei kehti asi ei ole mitte ärimudelite kaitses, tahaksin seda rõhutada, asi ei ole mitte selles, et kaitsta viimase aastatuhande ärimudeleid. oluline on kaitsta põhimõtteid, kuid kui kellelegi kuulub omand, kui kellelgi on, on intellektuaalomandi omanik ja kolmas teenib selle eest raha, siis peab olema ju lo loomulik, et see omanik, intellektuaalomanik saab oma tasu kätte. kui me räägime USA platvormidest, siis eh, ta näiteks Google esitab ennast kui mingit lisandväärtust ja tema turuosa tähtsus eh, on üle üheksakümne protsendi, tegemist on tõelise monopolistiga. ja siseriiklikult konkurentsi eh, reeglid ei võimaldakski praeguseks sama suureks Euroopas kasvada. aga tegelikult eh, turgu eh, valitsev roll tähendab näiteks kolmkümmend protsenti, isegi kui te tahaksite seal liituda ja muudkui ühineda ja turgu domineerida, siis seadusand-, ei luba teid, ehkki teil on juhtiv positsioon turul. Te näete, kuidas see asi on arenenud ja me kutsume kõiki üles ühiselt eh, muuhulgas kolmepoolsetel läbirääkimistel keskenduda sellele küsimusele, mida kiiremini ja paremini me seda teeme, seda parem on ka tulemus selleks, et Euroopa tasandil tõesti ajada ühtset poliitilist liini, et me käivitaksime ühtselt mõistetava protsessi ja eh, et kõik kolm institutsiooni ajaksid ühtselt. suur aitäh. neli sõnavõtusoovi sulgen sellega kõnelejate nimekirja, sellepärast eh, meil on veel ka asekantsler härra Stracheri ettekanne spordi teemal Silvia Costa saab järgmisena sõna ja maksimaalselt kaks minutit, palun. Oh, aitäh. noh. aitäh, lugupeetud äh, minister et te rääkisite meile Austria eesistumise prioriteetidest, prioriteetidest kultuuri vallas. Te teate, et viimastel aastatel on nõukogu äh, kuulutanud selle aasta Euroopa kultuuripärandi aastaks ja äh, meie tahaksime rõhutada äh, Euroopa kultuuri olulisust Euroopa poliitikas. me kõik oleme sellest teadlikud ja me teame, et uus kultuuritegevuskava mängib selles osas ka olulist rolli. Äh, esimesest tegevuskavast äh, on möödas kümme aastat äh, ja vaatame praegu tulevikku. meil on strateegiline ülesanne seada endale strateegilised eesmärgid kultuuripoliitika vallas, samuti digitaalsete aspektide vallas ja Euroopa projektide arendamise vallas. ma olen raportöör ja olen valmis eesistujamaaga sellel teemal koostööd tegema. me sooviksime olla palju amb-, ambitsioonikamad, aga seda tuleks teha ilma täiendavate vahenditeta, nii et, et me tahaksime teada, kas te olete valmis investeerima rohkem äh, kultuuriprogrammidesse. ja kaksteist protsenti on projektide edumäär, seda tuleks suurendada. minu teine küsimus. ma jagan teie hinnangut digitaalvaldkonnale me peame hoolitsema selle eest, et meil ei oleks internetis monopole. autoriõigus äh, äh, on midagi, mida hakkame jälle septembris arutama, äh, nii et loojate õigused leiaksid tunnustamist. ja veel üks küsimus. Te ütlesite, et te tahate meid kaitsta. ma arvan, et kultuuridevaheline dialoog, avatus, haridus eh, teistest riikidest inimestele on üks viis, kuidas Euroopa kaitsta, mitte Euroopat kaitsta eh, võib-olla selles osas me ei ole päris üksmeelel, aitäh aitäh, härra Blümel, palun vastake hästi lühidalt. jah, äh, ülejäänud saavad juba äh, asekantsleri poolt um,. <clears throat> Also zu Ihrer konkreet-. mis puudutab teie konkreetset küsimist, puudutab kultuuriprogrammi, mis on äh, seondub järgmise mit-, mitmeaastase finantsraamistiku mahuga. jah see saab olema läbirääkimiste teemaks, on väga erinevaid seisukohti. parlament on oma seisukoha äh, äh, fikseerinud, ka rahvusparlamendid. ka meie üldasjade nõukogus oleme kaks korda läbi viinud arutelu raundi ja me püüame eesistumise raames kiirendada diskussiooni kui sellist me oleme kehtestanud konkreetse ajakava, aga kõigis üldasjade nõukogus öö, seda kindlasti arutatakse ja me oleme öö, kindlad, et me saavutame tulemusi, ma tean, et eeldatakse ja oodatakse, et me jõuame tulemuseni veel selle parlamendi selle ametiaja jooksul. me tõesti teeme kõik selleks, et Äh, rõhutada meie ambitsioone. mis saab olema lõplik tulemus, seda ma nüüd täna teile küll öelda ei saa, kuid arvestades praegust äh, olukorda ja arutelu käiku, kui erinevad on äh, liikmesriikide seisukohad, kus siis tuleb öelda, et komisjoni seisukoht on veel midagi muud ja seetõttu prognoosimine väga raske. proua Trüüpel, palun. suur aitäh. ma räägiksin ka autorikaitseõigustest. minister Blümel ütles, et seadused, mida praegu ette valmistatakse, mitte ärimudeleid vahendada, vaid võtta vastu seadusandlikke akte selleks, et ärimudelid õnnestuksid. lobistid ja võrgu aktivistid räägivad ühte, aga seadusandlikus tekstis ei ole mitte mingeid linke selleks, et jõuda äh, eraklientide linkide juurde. tegemist on kultuurivõitlusega äh, Euroopa kultuuriruumis. nagu te ütlesite, on minu jaoks hädavajalik äh, võitlus lõpetada võitlus Taavide ja Koljati vahel ja Koljat on Ameerika Ühendriigid ja sellega me peame toime tulema, kui me tahame olla edukad Euroopa kultuuripoliitika edendamisel. kutsudes, kuulates teie leegitsevat üleskutset autoriõiguse kaitseks, siis peaksite lugema Austria föderaalvalitsuse programmi, kus on äh, ka kirjas, et soovime vastu võtta seadus autoriõiguse kaitsest, parimal juhul muidugi üle-euroopalisel tasandil, kui mitte, siis kõikides Euroopa Liidus liikmesriikides ja see hõlmas ka autoriõiguse kaitset digitaalvaldkonnas. kolmepoolsete läbirääkimiste eel just selles valdkonnas on väga paljuski oluline aus raamistik, sest digitaalruum on sama oluline kui analoogne ruum. aitäh. kolleeg Šoidrova, palun. Děkuji, pane ministře. Suur aitäh, lugupeetud minister. Mina olen pärit Tšehhi Vabariigist ja ma Äh, elan kahe autosunnisõidu kaugusel Viinist äh, ning teil on õigus, ähm, et äh, kultuur on äärmiselt oluline, see on oluline rikkus ning seetõttu on ka Tšehhi Vabariik kommunismi üle elanud ja jällegi Euroopa osaks saanud. meie kultuur aitas meid ja ma olen veendunud, et nii on ka tulevikus Äh, ma tahaksin peatuda Euroopa Parlamendi ühel olulisel tegevusel. Äh, Lux auhind, äh, filmid on samuti kultuuri osaks ning ka selles valdkonnas saame me loojaid toetada, neid inimesi, kes teevad filme, mida siin Euroopa Parlamendis auhinnatakse tegemist on oluliste kunstiteostega ning äh, äh, tihti on need äh, filmiloojad pärit ka Austriast. seda peame me toetama. Nende filmide ringi tuleb laiendada, nad on väga kõrge kunstitasemega ja nad on varustatud ka subtiitritega, see tähendab, et nad on inimestele arusaadavad. jah kas te olete valmis ka Euroopa filme toetama? aitäh, härra minister, palun. aitäh. kõigepealt öö, äh, äh, oleme me peaaegu naabrid äh, jah, mul endal on ka Tšehhiga sidemed, minu vanaema on sudeedi sakslane ja jah, ja kui ma esimest korda Äh, Tšehhis käisin, äh, siis ma tean, mida emotsionaalselt tähendab see, kui piiridest on võimalik lahti saada ja seetõttu me peame tegema tööd selleks, et Euroopa sees piirid kaoksid. ma toetan seda, mida te ütlesite Euroopa filmiteenal, mul on väga hea meel selle üle, et äh, audiovisuaal- ja meediateenuste direktiiv äh, on äh, väga palju tehtud selle eest, et ka suured platvormid hakkaksid Euroopas sisu pakkuma kuni kolmkümmend protsenti peab see olema ja minu arvates on see väga oluline aspekt, väga oluline aspekt Euroopa kultuurielu jaoks, Euroopa filmi ja filmide jaoks ja mõju on juba näi-, näha. Netflixis ähm, äh, näitati Medici'de seeriat, nii et, et äh, see näitab, ähm, kuidas äh, Euroopa ja Itaalia renessanss võib väga põnev olla ning ähm, see on väga hea näide selleks, et meil on vaja äh, rohkem äh, sellist sisu ja me kavatseme oma eesistumise ajal selle nimel ka rohkem tegutseda, aitäh. Äh, suur aitäh. proua Kappel, palun tehke lühidalt Äh, lugupeetud minister, ma tahaksin äh, äh, küsi-, liituda sellega, mida kolleegid juba mainisid, rääkida autoriõigusest, see on väga oluline teema ja pärast seda, mis Strasbourgis möödunud nädalal toimus, kus äh, raport komisjoni tagasi saadeti ja ei alustatud kolmepoolseid kõnelusi, on väga oluline, et meil oleks äh, kaasaegsed seadused, mis autoreid ja loojaid kaitsevad äh, ja et me siin ei hakkaks konkurentsi jätma suurte gigantide kätesse Äh, ma äh, esitasin selle küsimuse ka komisjon, äh, volinik Vestagerile ja ta ütles, et, et komisjon võib-olla tuleb välja täiendavate sammudega, kuidas selles valdkonnas tõhusamalt tegutseda ma arvan, et komisjon peaks leidma ka väga kaasaegse lähenemise selleks, et luua võrdsed tingimused, ausam konkurents just nimelt äh, loojate kaitseks ja äh, Loov Euroopa programm, ma olen Horisont Euroopa äh, programmi raportööriks ja minu arvates on väga oluline üks asi, millele te viitasite Äh, see, see Creative Europe äh, pro-, programm oleks teiste programmidega seotud, äh, näiteks tõukefondide vallas meil selliseid kogemusi on, samuti Horisont kahekümne, kahekümne raames on väga palju selliseid aspe-, aspekte, mis saaksid loova Euroopa väärtust suurendada ja ma paluksin, et edasiste kõneluste käisus sellega arvestaksite ja kultuuripärand Äh, jah, turismus ähm, on väga oluline äh, ja väga oluline on, äh, et see ka tulevikus nii oleks ja minu arvates on väga oluline, et me siin leiaksime meetmeid ähm, jah, ma mõtlen siin Austria kultuuripärandile, mida te eesistumise raames tahate tutvustada, tahate Austria muusika Brüsselisse tuua, aga väga oluline on ka, et turismi poolt pakutavaid eeliseid ära kasutatakse. aitäh, härra Plüümel, aga palun tehke lühidalt jah, autoriõigus, ähm, jah, sellest ma olen juba põhjalikult äh, kõnelnud ja minu seisukoht on sarnane. jah, loomulik on see, et kultuuripärand on üks turismimagnet nii meie riigi, just eriti meie riigis ja kuidas me saaksime seda edendada, seda rohkem nägevamaks teha ja terve Euroopa jaoks jätkusuutliku strateegia välja töötaksime, mis mitte üksnes ei kaitseks kultuuripärandit, vaid looks ka lisandväärtus Äh, selleks on meil vaja koos teistega äh, koostööprogramme välja töötada, paindlikkust suurendada, need on väga olulised ning äh, viitan veel kuuendal ja seitsmendal septembril Viinis toimuvale konverentsile suur aitäh, sellega olema selle osa meie kohtumisest lõpetanud. suur aitäh härra Plüümelile ja kolleegidele nende paljude küsimuste eest ja ka arusaamise eest, et meil oli aega piiratult. ja nüüd jõuame asekantsler Strache juurde ja härra kantsler, annan teile siis sõna, et saaksite rääkida spordist. lugupeetud eh, juhataja, lugupeetud saadikud minu jaoks on äh, suur äh, au ja rõõm äh, siin olla ja rääkida teile Austria prioriteetidest spordivallas. spordivallas on prioriteediks järgmised teemad Ehm, nimelt eh, spordi majanduslik mõõde eh, eh, spordivallas. Ehm, tahame siis vaadata, milli-, neid majanduslikke võimalusi, mida sport pakub ehm, sport annab Euroopa majandusele oma panuse majanduskasvule, tööhõivele ja sport on ka see, mis loob heaolu ja ühtekuuluvustunnet ja kui võtta sporti SKT-s, siis on ligemale kaks protsenti ja see on väga eh, huvitav, kui eh, Austrias on eh, spordi osakaal SKT-s lausa seitse protsenti. nii et, et ja just ehitus eh,, võrreldes ehitusega pakub sport isegi rohkem ja äh, need äh, võistlused, äh, praegu Euroopa meis-, meistrivõistlused kaks tuhat kakskümmend või Pariisi olümpiamängud, need, kõigi selliste spordisündmustega käib kaasas turism ja sport annab loomulikult väga olulise panuse Euroopa majandusse see annab kaasa ka oma panuse edasistesse arengutesse ja äh, Austria kavatseb ka äh, tulevikus äh, lähiaastatel rajada teadusuuringute arenduskeskuse spordivaldkonnas. sport on tõepoolest väga oluline teema, mis puudutab kõiki valdkonda, väikelapsi, noori, täiskasvanuid, penureid, kõiki majandusvaldkondi nagu turism sealhulgas ka tervishoid ja nii edasi ja siin on väga oluline saavutada innovaatilisi eesmärke. kui me räägime teisest valdkonnast, see ongi tervishoid, siis Austria soovib eesistumise ajal e, nende teemadega tegeleda. ma leian, et me peaksime keskenduma siinkohal spordile, tähtsusele töökohal ja sellele, et sport tagab eh, tervise edendamise võimalusi töökohtadel spordi kaudu. me kavatseme eh, tõepoolest vahetada eesistumise käigus ka neid ennast õigustanud praktikaid liikmesriikide vahel, eh, kuidas seda töökohal toimetada, kuidas loobuda lifti kasutamisest, kuidas ennast aktiivselt Eh, aktiivseks muuta. kui rääkida dopingust, siis see on jätkuvalt väga oluliseks teemalt. Eh, viimane suur skandaal, milles osalesid Vene sportlased, see hoolitses väga negatiivsete pealkirjade eest eh, ajakirjanduses ja see oli väga negatiivne spordi arengu jaoks. ma leian, et ka vaada on äh, ette valmistamas uusi rahvusvahelisi standardeid, mis kavatsetakse lõplikult välja töötada aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja need rahvusvahelised standardid pea, on siis kohustuslikult kõikidel, kui me räägime ülemaailmse antidopingu süsteemi kehtestamisest, äh, siis loomulikult jälgib seda kõike ka tähelepanelikult Euroopa Liit ja Austria kui eesistujariik sealhulgas meil on vaja tõepoolest äh, ühisseisukohti välja töötada äh, selleks, et äh, toetada antidopinguagentuuri tegevust. Austria eesistumise ajal esitame ka asjaomased ettepanekud. kolmas punkt, mis on ka oluline ja vajab edasiviimist, on Erasmus pluss programm senini on tegemist Euroopa Liidu edukaima programmiga selle ajaloos. see on üks väga tunt-, kõige tuntumatest Euroopa Liidu programmidest. see kajastab meie väärtushinnanguid ja nüüd on kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ka sport Erasmuse osaks. me soovime Erasmus pluss edendamist kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on käivitatud spordiprogrammide arv kasvanud. komisjon esitas omapoolsed ettepanekud ja see andis võimaluse eh, sportijatel ja spordiga hõivatutel selles osaleda. see andis võimaluse tagada õppimisliikuvus, eh, koolitusliikuvus. meil on oluline, et olemasolev programm ja äh, ka tulevas äh, olemasolev programm vaja lõpuni ellu viia ja laiendada tulevast programmist. asjaomased konverentsid korraldame me ka Austrias, näiteks spordimajanduslik mõõde, mis, see toimub kahekümne esimesel septembril selle raames toimib ka, toimub ka e, noortetreenerite üle-euroopaline kohtumine e, ja samuti toimub sporditeemaline konverents kümnendal detsembril Viinis e, selleks, et tegeleda Euroopa elukutseliste spordiküsimustega. kutsed, asjaomased kutsed ka esitatakse ja ma tänan teid tähelepanu eest, suur aitäh härra asekantsler. vaatan Bogdan Venta suunas, kes on meie spordiekspert siin komisjonis. palun, Bogdan, sul on äh, sõna, aga vaata ka kella. Danke, Frau Vorsitzende, dann versuche ich auf Deutsch auch so vielleicht äh, ma üritan sõna võtta saksa keeles, lugupeetud asekantsler, ma tervitan kõiki neid algatusi majanduse ja spordimõõdet, eh, mis on kindlasti väga oluline, samuti tervis, doping eh, on samuti oluline teema ja me peame mõtlema, kuidas selle vastu võidelda Erasmus pluss ja see, kuidas see programm kulgeb, on olnud tõesti väga edukas. minu küsimus on lühike ja lihtne. see keskendub nendele neljale prioriteedile, mida te mainisite. Te rääkisite juba konverentsist, aga võib-olla veel mõnedest konkreetsetest meetmetest, mida te ette näete Austria eesistumise ajal, mida te tahate teha ja minu järgmine küsimus, kuna ma olen Äh, spordimanipulatsioonide raporti raportöör. Äh, äh, te teate, et Euroopa Nõukogu on selles vallas ühte-teist ette valmistanud ning meil on üsna palju riike, kes seda algatust toetavad, nende hulgas ka Euroopa Liidu liikmesriigid praegu me oleme jõudnud sellisesse ummikusse, kus üks riik blokeerib seda algatust, see on Malta. ja küsimus on lihtne. ma te-, me teame juba, mida me saame ühiselt teha, see oleks oluline signaal ehm, milline, mida teie arvate, mida teie sellest teemast arvate ja mida Äh, Austria eesistujana selles valdkonnas teha saab. nagu me ütlesime, me oleme hetkel äh, ummikus, sest et mina raportöörina ei saa mitte midagi teha, sest üks pool blokeerib asja. suur aitäh. härra asekantsler, palun. lugupeetud härra saadik Venta, tänan teie küsimuste ja tõdemuste eest sport on valdkond, mis hõlmab väga paljusid asju, eh, kus meie kanda on vastutus, muuhulgas ka selle eest, et lapsi juba võimalikult vara spordi juurde tuua, et tagada inimeste liikumine. me peame tõesti panustama sellele, et seda kõike edendada ja siis on oluline, et üle-euroopalised programmid jätkuksid ja laieneksid selleks, et äh, massispordist äh, kuni äh, tippsportlasteni jõuda. vältimaks negatiivseid arenguid, kuid rääkida manipuleerimisest spordis, siis on terve rida Euroopa Liidu spordialasid, mis on seotud mitmete skandaalidega, viimased skandaalid, mis seondusid kahjuks jalgpalliga aga e, tegelikult manipulatsioon leiab aset ka teistes e, spordi, teistel spordialadel. me jälgime seda eesistumise ajal väga tähelepanelikult, eeskätt see, mis puudutab e, Euronõukogu asjaomaseid otsuseid. komisjon tegi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal asjaomase omapoolse ettepaneku ja meie eesistumise ajal äh, me püüame välja selgitada, kuidas seda asja võimalik edasi viia. on väga oluline, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid liituksid esimese rahvusvahelise manipulatsioonivastase äh, konventsiooniga. selge on see, et meil on vaja siin ühehäälset äh, lähenemist ilma selleta ei ole see kuidagi võimalik. jah, see on äh, protsessi algus. me püüame loomulikult leida ühislahendus. ja siis üsna konkreetselt, mis puudutab täiendavaid üritusi, nagu näiteks kahel tuhande kahekümne teisel septembril Viinis. ka sellel üritusel Euroopa sport leiab, ürituse lõpus leiab aset Euroopa spordinädal. suur aitäh! jah, võib-olla õnnestub teil äh, oma eesistumise ajal Maltaga midagi ära teha. Äh, äh, jah, võib-olla teil õnnestub asju edasi liigutada. Helga Trüüpel, palun ma tahaksin äh, dopinguvastasest võitlusest rääkida, ma olen siin juba neliteist aastat ja igal aastal me räägime sellest, et äh, see peaks, äh, võitlus peaks olema parem ja tõhusam. kas teil on mingeid konkreetseid plaane? Äh, mida teha näiteks äh, ajakirjanik, kes selle päevavalgele tõid ja siis ei saanud äh, tagasi minna, sest see oli nende jaoks väga ohtlik. tegemist on väga-väga ohtlik olukord, sest ajakirjanikud ei julge enam minna riikidesse, kus toimuvad võistlused. kas teil on mingeid plaane oma eesistumise ajal selles vallas? aitäh, proua juhataja. Euroopa Liidu liikmesriigid on ju esindatud ministrite tasandil ja tegelikult peaksid liikmesriigid siin konkreetsemaks muutuda Eh, Bulgaaria spordiminister, Rumeenia spordiminister, Sloveenia spordiminister, nad esindavad eh, meie eh, seisukohti ka nõukogus ja loomulikult me soovime, et doping kui selline oleks Euroopa tasandil üheselt defineeritud ja kui toimuvad kuritarvitused, siis tuleb need paljastada ja sellest teha vastavad järeldused. suur aitäh, proua Pilt, palun ja palun tehke ka lühidalt, sest meil on ainult neli minutit. aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh, härra minister, et te täna kohal olete ja aitäh ka nende esimeste suuniste eest, millest rääkisid. ma tulen selle teema juurde. nimelt Erasmus pluss on olnud kaasamise vahendiks, on kaasanud pagulasi ja vähemusi ja aidanud võidelda radikaliseerumise vastu spordivallas on see tendents ka väga ilmne, näiteks meil on mitmeid projekte, mida te arvate sellistest suunusest ja kas see on kooskõlas Erasmus plussi vaimuga, aitäh! aitäh, härra asekantsler, aitäh, proua saadik. Erasmus pluss, kõik see, mis seondub spordiga, puudutab ka kaasamist, lõimimist, rahvastevahelisi kontakte, äh, rahvusvahelist äh, kooselu edendamist, seega äh, kõik need edendusprogrammid, mis edendavad erinevate sotsiaalsete kihtide lõimumist, on igal juhul tervitatavad. minu jaoks on niisugune kaasamine erakordselt oluline ja kaasamine just eh, nende inimeste puhul, kes on puuetega, on vaja tagada, et nad tunneksid ennast võrdväärsete kodanikena ja nad suudavad saavutada sama suurepäraseid tulemusi kui iga teine tippsportlane. E, Erasmus pluss ongi selline kaasav programm. see sisaldab seda teineteisele vastuastumist, lähenemist, kontakti. aitäh! kaks soovi, on veel sõnasoojat. ma ei saa teid enam sõna anda. koosolek lõpeb kaksteist kolmkümmend. praeguses olukorras, kuhu tõlgid on aastakümneteks juba olnud surutud, praeguses olukorras lõpetavad nad oma töö kell kaksteist kolmkümmend ma tänan mõlemat ministrit ja teid, härra asekantsler Strahe, et te olite siin ja vastasite meie küsimustele. ma usun, et te märkasite, et oleme väga pühendunud. komisjon muuhulgas öö, äh, ka rahandus, raha ja finantseerimisküsimustes ja kui see läheb, teema läheb sellele, siis me tegelikult naljast enam hästi aru ei saa me oleme valmis tegema kõik, et võidelda Euroopa noorsoo nimel ja me soovime Austriale kui eesistujariigile järgmiseks kuueks kuuks kivikotti